tere päevast kõigile. alustame tänast koosolekut. i zwyczajowo poprosimy o e, informacje od naszych. Kõigepealt palume teil kuulata ära tõlkide sõnumi, annan neile nüüd sõna. nüüd järgneb tõlkide sõnum Proszę e, o informację ze strony e, państwa tłumaczy. esimees palub tõlkidel oma sõnum ette lugeda. sõnum puudutab tõlkide töövaidlust. selle töövaidluse kontekstis lõpeb tänase koosolek täpselt kell kaheksateist kolmkümmend. Dziękujemy Państwu, dziękujemy za informację to postawili na planszy. Dziękujemy za informację. To... Pani poseł Aguilera mówi, że mam lewy włączyć. Pan... proua Aguilera ütleb, et ma pean vasakpoolse mikrofoni sisse lülitama või sekretär ütleb, et parempoolse, võib-olla siis mõlemad, aga igal juhul päevakorra projekt, selle olete kätte saanud, kui selle kohta märkusi ei ole, siis on see vastu võetud. tõlge on meil neljateistkümnes keeles täna. nüüd äh, varasemate koosolekute protokollide kinnitamine nagu tavaliselt ja lähemegi kohe esimese sisulise punkti juurde. nagu kindlasti teate, on täna meiega Austria naiste, perede ja noorteminister Juliane Bogner-Strauss, valitsuse liige koos proua Elizabeth Köstingeriga, keda ta täna siin asendab. nagu teate, meie sõber ja endine kolleeg ja nüüd minister proua Köstinger vastutab äh, maaelu arengu turismi ja ka põllumajanduse eest ja täna räägime Austria eesistumise prioriteetidest. viimasel täiskogul oli meil au kuulata Austria kantsleri sõnavõttu, kes tutvustas Austria üldiseid eesmärke, toimusid ka töökohtumised Austria esindajatega, kus osalesid ka komisjoni esindajad ühiselt korraldatud koosolekut koos meie sekretariaadiga, kus osales suursaatkonna esindaja, kus juba arutati tervet rida küsimusi. Austria eesistumise aeg on väga eriline. meie hea kolleeg on meie seas, ta on meie nõunik. tere tulemast kõigile tere tulemast kõigile, kes äh, äh, saadavad äh, visiidil proua ministrit. meie seas on täna ka härra Karas, keda tervitan. nüüd Austria eesistumine, nagu ütlesin, on see erilisel ajahetkel aset leidev eesistumisperiood. meie ees on terve rida väljakutseid, ÜPP reform, mitmeaastane finantsraamistik Brexit ning samuti kõik küsimused, mis on seotud maailmaturgudel toimuvaga. oleme kuulnud ka viimase aja teateid, mis on meid üllatanud ja ka hirmutanud. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhetest on jutt. seega on Austria eesistumine eriline, äh, samuti algab äh, suvepuhkuste aeg. see tähendab, et jääb võib-olla vähem aega tööks, enne kui, kui äh, eesistumine aastal, aasta lõpus lõpeb. Teie olukord on mulle tuttav, ma tean, et te võtate seda kõike arvesse ja ei hakkagi siinkohal pikemalt rääkima veel kord tere tulemast, tere tulemast ka kõigile, kes tänasel arutelul osalevad, mul on väga hea meel näha siin nii paljusid kohal, eriti esmaspäevasel pärastlõunal. tegemist on viimase töönädalaga enne suvepuhkust ja lõpetame positiivse noodiga, pikemalt viivitamata ongi teile sõna, proua minister, aitäh! Herzlichen Dank. suur tänu, lugupeetud komisjoni esimees härra Sikerskil, lugupeetud koordinaatorid, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud daamid ja härrad. tahaksin teid südamest tänada küllakutse eest äh, põllumajanduse ja maaelu arengukomisjoni. paljud teist tunnevad äh, Austria jätkusuutlikkuse ja turismiministrit Elizabeth Köstingeri väga hästi, ta oli agrikomisjoni liige peaaegu üheksa aastat ja ta palus, et ma teid äh, südamest tervitaks. ja mul on hea meel teid teavitada sellest, et meie minister eile varahommikul äh, sünnitas terve poja. tema nimi on Lawrence Johannes. ja perekonnal läheb väga hästi Es sind alle wohl auf und nii et kõigil, äh, neil on tervis hea, ma olen ise äh, ka ema ja sellepärast äh, jagan väga ähm, proua Köstingeri rõõmu ja sel väga rõõmsal põhjusel on mul au teda täna siin esindada ja äh, tutvustada teile siis Austria eesistumise aja äh, prioriteete põllumajanduse ja maaelu arengu vallas. ja esmalt sooviksin tänada Bulgaaria ministrit Rumen Borotsanovit, tema ja tema meeskond äh, Bulgaaria esimese eesistumise ajal viimasel poolaastal tegi suurepärast tööd. Austria on alates üheksakümne viiendast aastast äh, Euroopa Liidu liige ja alates meie liitumisest on kasvanud meie teadlikkus sellest, kui keskse tähtsusega on Euroopa Liit järjest äh, üleilmastuvas maailmas, eriti just põllumajanduse näide võib äh, ilma, äh, näitlikustada seda, et kui oluline on Euroopa Liidu ühine poliitika. samal ajal just maaelu areng äh, on ähm, ühise põllumajanduspoliitika kandev sammas ja on väga oluline subsidiaarsuse mm, seisukohalt ja see ja lõpuks üritatakse jõuda selleni, et oleks tagatud äh, tasakaal mõlema aspekti vahel. nii et äh, meie äh, prioriteetideks on ühise põllumajanduspoliitika edasiarendamine pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning toiduainete tarneahela tugevdamine ja selle osaliste tugevdamine. aga meil on ka teised olulised teemad, mida me järgneva kuu, kuu jooksul intensiivselt käsitleme, näiteks biomajanduse strateegia ja Euroopa Liidu varustamine taimse proteiin, taimsete proteiinidega ja loomulikult tegeleme ka olukorraga põllumajandusturgudel ja jälgime, mis toimub seoses rahvusvaheliste äh, kaubanduslepingutega ning õigusloomeliste äh, ettepanekute ed äh, era, edasiarendamise vallas, mis puudutab ühe, kahe tuhande kahekümnenda aastat, aastajärgset olukorda, tegeleme siis mitmeaastase finantsperspektiiviga kahe tuhande kahekümne esimesel ja kahe tuhande äh, kuni kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani ja ühe, ühine põllumajanduspoliitika jaoks ei ole muudatused midagi uut. viimase kuuekümne aasta jooksul on äh, pidevalt olnud vajadus kohandada, aga äh, ühine põllumajanduspoliitika on väga oluline poliitika ja kuulub endiselt Euroopa Liidu kesksete põlluma-, poliitikavaldkondade juurde. ja väga olulised on ühised reeglid, mis iseloomustavad ühist põllumajanduspoliitikat. ühine põllumajanduspoliitika tagab äh, kodanike varustamise ohutute ja kvaliteetsete toiduainetega, taskukohaste hindadega ning tagatakse ka äh, korralik maja, äh, korralik keskkonna haldamine, muuhulgas nendes piirkondades, mis on mägised või kaugel asuvad piirkonnad ja seejuures põllumehed äh, jälgivad ka kliima arengut, äh, äh, loomade heaolu ja annavad panuse mitmekesise Euroopa kultuurimaastiku säilitamisse ning maaelu ning maapiirkondade elujõulisuse säilitamisse ning nende tööhõivepotentsiaali säilitamisse. ma tahaksin Euroopa parlamendi põllumajanduskomisjoni liikmetele ning eriti raportöörile Herbert Dorfmannile äh, öelda suur tänu viimaste jõupingutuste eest, mida viimastel kuudel tehti selleks, et ühist põllumajanduspoliitikat edasi arendada ja lihtsustada. ka järgnevate kuude jooksul teeme koostööd äh, ühiste eesmärkide nimel, sellepärast et lihtsustamine on meie jaoks väga oluline. ning Austria eesistumise ajal kõigil tasanditel äh, tegeleme selle teemaga. suur osa liikmesriiki toetasid Bulgaaria eesistumise aja järeldusi ning sellega tegi nõukogu selgeks, kui oluline on ühise põllumajanduspoliitika jätkamine ühise poliitikana. Äh, ühise põllumajanduspoliitika äh, tähtsus on aga nagu olulisem põllumajandusest iseendast, sellepärast et ühine põllumajanduspoliitika tähendab lisandväärtuse loomist kõigile Euroopa Liidu kodanikele ning äh, Äh, üldhuviteenuste esindamist samuti, äh, osutamist samuti ning äh, samuti on põllumajanduspoliitika väga oluline tööhõive jaoks maapiirkondades ja sellega on see väga oluline maapiirkondade elujõulisuse säilitamisel. neliteist koma viis miljonit inimest töötasid Euroopa Liidus põllumajanduses ja metsanduses, see tähendab kuut koma viit protsenti kogu rahvastikust aga sellele lisanduvad Mm, inimesed, kes töötavad äh, põllumajandussisenditega äh, ja äh, muu toodetega ning seetõttu on väga oluline ka ähm, põlvkondade vahetumise küsimus põllumajanduses ja metsanduses, need on olulised teemad, millega tegeleme ka siis, kui tegeleme ühise põllumajanduspoliitika tulevikuga, taludele edasiste peremeeste leidmine on väga oluline aspekt äh, selleks, et tagada äh, põllumajanduse jätkusuutlikku arengut, äh, maapiirkondade jätkusuutlikku arengut ja mm, pereettevõtete arengut. Euroopa põllumajandust iseloomustab kvalitatiivselt kõrge kvaliteediga toodete äh, tootmine ning see kajastub ka Euroopa tarbijate käitumises, kes järjest rohkem ostavad äh, piirkond, äh, vastavast oma äh, piirkonnast pärit tooteid või mahetooteid, kvaliteet äh,, kaitstud päritolutunnused või tra-, tagatud traditsioonilised tooted tugevdavad Euroopa tarbijate usaldust nendesse äh, toodetesse ja tulevane ühine põllumajanduspoliitika ei pea mitte ainult tagama äh, seda, et tooted oleksid kõrge kvaliteediga, vaid peab tagama ka selle, et tootjad saaksid õiglast tasu ja et äh, tarbijad saaksid taskukohaseid tooteid. meie jaoks on oluline toiduainete tarneahela tugevdamine, seejuures on meie jaoks põllumeeste ja tootjate positsiooni tugevdamine eriti oluline põllumehed on maapiirkonna selgrooks, igal aastal näeme me, et äh, aktiivsete põllumeeste arv väheneb, tootjad äh, on tugeva surve all toiduainete tarneahelas ja äh, komisjoni ettepanek, mis puudutab e-, ebaõiglast konkurentsi, näitab, milline on Euroopa mõõde selle probleemi puhul, mida ei tohi eitada. Omnibusi määrus, mis võeti vastu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mis jõustus selle aasta alguses, sisaldab juba tugevdavaid elemente, mis puudutab põllumeeste positsiooni. näiteks ühises turuorganisatsioonis nähti tootjate organisatsioonidele kõigis sektorites ette teatavad eriõigused ja seetõttu sooviksin tänada Põllumajanduskomisjoni pühendunud suhtumise eest ja äh, eduka tegutsemise eest. seetõttu oli võimalik nii lühikese aja jooksul selle teema käsitlemine lõpetada. ma tänan eelkõige äh, raportööri Albert äh, Dessi ja Paolo de Castrot, kes tegid suurepärast tööd. Michel Dantani toetus, kes väga hästi tunneb äh, ühist turukorraldust, äh, oli samuti väga oluline, mille eest tahaksin teda tänada. sellest hoolimata on meil ka selle teemaga vaja veel tööd teha, ebaõiglased konkurentsitavad äh, tähendavad seda, et nõrgemad konkurent-, partnerid kannatavad, see tähendab ka turusignaalide moonutamist ja lõpptulemusena tähendab seda, et investeeringuid on vähem ning äh, need äh, ka tõkestavad innovatsiooni ning äh, ei võimalda kahjustatud turuosalistel olla eluvõimelised ning survet antakse edasi ähm, tarneahela kaudu ning kõige nõrgemaks ahela osaks on põllumajanduslikud tootmisettevõtted ning me soovime selles küsimuses teha koostööd põllumajanduskomisjoniga mis on juhtivaks komisjoniks, aga tahaksin rääkida ka mõningatest teistest valdkondadest ja teemadest Austria eesistumise ajal. erilist rõhku tahaksime panna biomajandusele. ühtne Euroopa Liidu biomajandusstrateegia annab olulise panuse selleks, et meie ühiskonda kujundada jätkusuutlikumaks. selle strateegia väljatöötamine on väga oluline nii põllumajanduse kui metsanduse jaoks. biomajanduse potentsiaal on väga suur, kui tegemist on äh, toiduga varustatuse kindlustamisel äh, äh, ja väga oluline osa on ka ökoloogiliste väljakutsetega hakkama saamisel ning biomajandus võib anda olulise panuse sellesse, et majandus oleks rohkem taaskasutusele suunatud ja see tagab ka paremad majanduskasvu võimalused ja uued võimalused maaelu arenguks ning veel üks oluline valdkond Austria eesistumise ajal on see, et äh, kõrgetasemelise konverentsi ajal Viinis novembris Euroopa Komisjon tutvustab oma äh, proteiiniraportit on juba ära tehtud äh, osa, äh, huvitatud osapoolte küsi-, küsitlemine on toimunud ka äh, töökodasid liikmesriikides, mille tulemusi võetakse arvesse ning komisjon on tellinud ka väliseid turu-uurimusi ning sellel kon-, konverentsil tahetakse tegeleda Euroopa Liidus taimse proteiini tootmise võimalustega ja selleks kutsutakse külla kakssada kuni kakssada viiskümmend eksperti, kes esindavad siis põllumajanduslikke tarme, tarneahelaid või piirkondlikke ja kohalikke tasandeid, kes räägivad sellest, milline on olukord biolo-, taimse proteiini tootmisega, millised oleksid järgmised arenguvõimalused ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks peaks siis, võttes arvesse selle konverentsi tulemusi, lõpule viidama töö konverents, komisjoni Eh, ettepanekuga ning seda konverentsi korraldavad koos eh, Elizabeth Köstinger ja Phil Hogan. mis puudutab ülejäänud teemasid, siis on väga rõõmustav, et mõlemad eh, ettepanekud, mis puudutavad veterinaarravimeid ja ravimis, ravimsööta, et nendes osas oli jõud, võimalik jõuda esialgse kokkuleppeni Äh, sellepärast et ähm, e-, läbirääkimised kestsid juba alates septembrist kaks tuhat neliteist ning Austria eesistumise ajal on võimalik nende teemade käsitlemine ametlikult lõpetada. ja äh, veterinaarravimite puhul oli eesmärgiks nende kättesaadavust parandada ning äh, lihtsustada ravimilubade andmist ja seega soovitakse siis äh, parandada tervishoiu olukorda ja loomatervise olukorda, aga ka keskkonna olukorda ning teine osa puudutab siis äh, ravimissööta. uus äh, määrus peab parandama loomade tervist ja heaolu, võitlema antibio-, antimikroobikumi resistentsuse vastu ning edendama innovatsiooni. kogu Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond tegi väga head tööd ja tahaksin põllumajanduskomisjoni, eriti äh, raportööri Clara Aguilerat tänada äh, nende tegevuse eest. ning äh, eesistujana teeme kõik selleks, et oleks võimalik ka edaspidi saavutada ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, seda nii põllumeeste kui tarbijate jaoks kui meie ühiskonna jaoks tervikuna Äh, arutelu, mis puudutab õigusloomelisi ettepanekuid, äh, peame kõigis, äh, kõigil tasanditel nõukogus ja tihedas koostöös Euroopa Parlamendi ja kõigi teiste partneritega. järgneva kuue kuu jooksul oleme Euroopa Liidu tegevuskava kujundajaks ja tahame oma ülesandeid täita, olles eelkõige aus vahendaja, me oleme hästi ette valmistunud selleks, me oleme paika pannud oma eesmärgid ja oleme lootusrikkad, et äh, koos Euroopa Parlamendiga õnnestub meil neid eesmärke saavutada. tahaksime Euroopa kodanike tegelikke vajadusi rahuldada ja väljakutsetest teha võimalused ja tugevused ning Euroopa demokraatia äh, puhul on minu meelest väga oluline see, et Euroopa Parlament on kaasseaduslooja Euroopa Parlament äh, ju sümboliseerib seda, et äh, viissada miljonit Euroopa kodanikku saavad äh, osaleda Euroopa mm, mm, poliitikas ning koos minister Köstingeriga on teil ka partner, kes on teadlik, kui keskse tähtsusega on Euroopa Parlament. nii et me peame tegema head koostööd järgnevate kuude jooksul ja niimoodi meil õnnestub saavutada oma eesmärke, lähtudes meie motost Euroopa, mis kaitseb. lugupeetud komisjoni esimees, lugupeetud daamid ja härrad, tänan veel kord võimaluse eest anda teile äh, ülevaade Euroopa äh, äh, Austria eesistuja prioriteetidest põllumajanduses ja maaelu arengus ja mul on nüüd võimalus vastata teie küsimustele, nii et ähm, vastan siis neile esindades äh, proua Köstingeri ja vastavalt oma parimistele teadmistele, aitäh! suur tänu, proua minister! suur tänu selle väga põhjaliku sõnavõtu eest võib-olla teate, oleme korra proua Köstingeriga ministrina juba kohtunud, ta tutvustas juba ennetavalt meile mõningaid aspekte, mida saime omavahel arutada ja mis kajastusid ka teie sõnavõtus. ja ühinen tänusõnadega Bulgaaria eesistumise aadressil, mis oli eriti edukas. tere tulemast härra Frederik Venheimile, kes oli põllumajanduskomisjoni esimees ja meie komisjoni liige mõned aastad tagasi. tere tulemast tagasi. meil on väga hea meel, et olete täna meie seas. meil oli teiega väga viljakas koostöö ja tere tulemast tagasi. proua Kadenbach on samuti kohal ta on väga aktiivne parlamendiliige ning samuti keskkonnakomisjonis. ta esindab ees, ta on eesistujamaa saadik ja samuti härra Vaits, mainisin juba härra Karast. nii et äh, Austriaga seotud küsimused on meile tuttavad, oleme neist korduvalt kõnelenud. ja loosung Euroopa, mis kaitseb põllumeeste kaitsmine on eriti tähtis just tänasel päeval ja nüüd kuulame ära meie saadikute sõnavõtud, koordinaatorid kõigepealt. loomulikult, äh, kui te oma kõneaega ära ei kasuta täielikult, siis saavad ka teised ühe minuti kõneaega. härra Tess. aitäh, härra esimees. aitäh, proua ministrile Juliane Bognar-Straussile, et äh, ta, et te täna esindate siin Elizabeth Köstlingeri ning palju õnne Elizabeth Köstlingerile poja sünni puhul. palun, et edastaksite meie tervitused. Äh, ja mul on väga hea meel, et endine kaastöötaja on nüüd kõrgel kohal äh, Viinis, et ta siin poodiumil on ja kuulasin väga tähelepanelikult, mida te ütlesite. Te mainisite seda, et et põllu, et põllumajanduses töötab viisteist koma viis miljonit inimest. Äh, põllumajanduses kokku on nelikümmend miljonit töökohta, et me, et põllumajandus hoolitseb kultuurmaastike hooldamise eest, igapäevaselt varustab inimesi äh, toiduainetega ja hoolitseb ka ühiskondliku stabiilsuse eest. Austria on suurepärane äh, näide sellest, mis puudutab äh, taluperekondade toetamist ja ma tunnen seda olukorda ise omast käest väga hästi ning mind rõõmustab, et see, et Austria teist sammast kasutab selleks, et äh, tagada mm, mägipiirkondades paljude äh, taluperekondade äh, ellujäämine. ja selles osas on väga oluline põllumajanduspoliitika uus suund ja mul on väga kahju, et äh, et äh, meil on uut strateegiat selleks, et kolmesajal tuhandel hektaril nüüd pärast teatavate pestimitsiidide keelustamist oleks võimalik äh, taimi edasi kasvatada. Te mainisite ka veterinaarravimite teemat. ma väga tihti mainin äh, Ehm, seda, et äh, antibiootikumide kasutamine aastatel kaks tuhat kaksteist kuni viisteist äh, vähenes äh, Saksamaal tuhande seitsmesajalt tonnilt ehm, kaheksasada tuhandele tonnile, seda on väga palju vähem kui humaanmeditsiinis. ma soovin Austria eesistumisele väga palju edu. jah, aitäh, aitäh ka teile, lugupeetud minister ja aitäh, et te asendate siin Elizabeth Köstingeri ja ka omalt poolt ma tahaksin äh, talle saata soojad õnnitlused. tere tulemast uuele ilmakodanikule. ja loodetavasti saab temast kiirelt äh, ka tuline Euroopa toetaja. suur aitäh ka selle eest, et oma programmi tutvustasite. paari minutiga tahaksin nüüd peatuda olulisematel küsimustel. eelkõige see, mille mis te ütlesite seose kohta mitmeaastase finantsraamistikuga. Te teate, et komisjoni ettepanekud on äh, päris äh, karmid meie suunal, räägitakse äh, kaheteistprotsendilisest kärpest otsemaksete puhul ning kahekümne seitsme protsendi ulatuses maaarengu arenguks vähem. ma tahaksin küsida, kas teie eesistujana toetate komisjoni ettepanekuid või üritate siis eelarve raames tuua välja selle, et meil on teatud väljakutseid, rääkisite kaitsvast Euroopast ning äh, ka täiskogul me rääkisime sellest kantsleriga, aga äh, kuidas kaitsta eurooplasi, äh, eelarve on selleks oluline. kas asjad on juba ära otsustatud, mina pole veendunud selles, ma usun, et on veel võimalik võidelda ja ma ootan ka teie arvamust ning mitmest finantsraamistik veel te rääkisite sügisestest kavadest jah, ühest küljest on äh, tahe sõnad, aga teisalt äh, vahendid proteiinide osas kaks protsenti ning äh, ÜBB osas, kas te olete siin ka, milline on teie suhtumine sellesse, millised on vahendid ja millised on eesmärgid? ajakava kohta samuti, te olete kokku kutsunud töörühma juba. kuidas te plaanite järgmist nelja kuud septembrist detsembrini selleks, et enne Euroopa Parlamendi ametiaegu aja lõppu ka jõuda esimese lugemiseni tahaksin teada ka, millised on teie täpsemad arvamused äh, komisjoni äh, ÜPP reformikava kohta, aitäh. Kuźmiuk. Dziękuję bardzo. Ja również chciałbym bardzo serdecznie. ma tahaksin noh, omakorda tänada teid, äh, lugupeetud minister, aitäh selle vägagi põhjaliku ülevaate eest Austria eesistuja prioriteetide kohta. mina võtan sõna ECR-i nimel ja tõepoolest kõik, mis te ütlesite siin, väärib toetamist. muuhulgas eh, toiduainete ohutus, eh, pereettevõtete tulevik, põllumeeste roll põllumajandus- ja toiduainesektoris, need on vägagi aktuaalsed teemad. ja tuleksin ka selle juurde, mis eelkõneleja ütles ja siit ka minu küsimus kõik, mis te ütlesite, kõlas väga hästi, aga kuidas on võimalik seda saavutada, kui Euroopa Komisjon samas äh, teeb ettepaneku kärbeid sisse viia põllumajanduses järgmises eelarves? tegemist on kärbetega, mis on meie jaoks äh, drastilised, eriti just neile, kes viimastena siia tulid ja liitusid pärast, ka äh, liitusid kahe tuhande neljandal aastal, eriti just teise samba all. vanemad liikmesriigid omavad juba oma teise samba instrumente aastakümneid, aga viimased tulijad, nemad on neid saanud kasutada kümme-viisteist aastat. sellest tulenevalt ei ole olukord päris võrreldav. seega Ja nagu ma ütlesin, teie ettepanekud on suurepärased, aga kuidas on võimalik need ellu viia, kui meile eraldatakse vähem vahendeid? kui me tahame jõuda kokkuleppele äh, perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend viis, siis oleks vaja selleni jõuda enne kevadet ja Austria eesistuja roll on esmatähtis. suur aitäh, proua Müller! proua Bognar-Strauss, suur tänu, et täna siin olete ja arutate meiega põllumajanduspoliitikat äh, ja palju õnne ka minu poolt äh, Elli Köstingerile, väga jumal tänatud, et mul veel õnnestus temaga kohtuda ja temaga koos äh, metsandusstrateegiat koostada, kui ta siin parlamendis väga intensiivselt oma mõtteid üritas ellu viia ma tahaksin teile esitada kaks äh, rasket küsimust, mis minu jaoks on äärmiselt olulised seoses mitmeaastase finantsperspektiiviga. proua Köstinger ütles, et äh, tema tahaks äh, põllumajanduseelarvet mm, alles jätta, härra Kurts ütles, et Austria ei ole rohkem nõus maksma, siin on loomulikult vastuolu ja ma paluksin, et te Austria eesistumise ajal nõukogus oma töödega edeneksite, sellepärast et meil on vaja tugevat eelarvet selleks, et meil oleks võimalik kujundada põllumajanduspoliitikat ja teine asi, mis minu jaoks on oluline seoses äh, ühise põllumajanduspoliitika ees, ettepanekutega, et äh, mil määral te üritate nõukogu äh, seisukohti ähm, juba luua, et äh, komisjoni ettepanekud on olemas, meil on ambitsioonikas ajakava, et me tahaksime märtsis läbi viia esimese lugemise, see tähendab väga palju eeltööd ka teie eesistumise aja jaoks. nii et igal juhul tuleb seda teemat edendada, et meil oleks võimalik kiiresti tulemusi saavutada. Te rääkisite biomajanduse strateegiast, seda ma saan ainult tervitada, sest ma tean, kui oluline on metsanduspoliitika ja kui palju sissetulekuid me saame niimoodi luua põllumeeste jaoks ja põllumajanduspoliitika puhul äh, räägivad kõik lihtsustamisest, ka komisjon tahaks äh, lihtsustamist, aga see, mida ma nüüd nõukogust olen kuulnud, äh, on see, et seal on pigem skeptiline suhtumine, et liikmesriigid nagunii ei rakenda seda lihtsustamist. ka seal peaksite tegema olulist tööd. ja inimeste jaoks on äärmiselt oluline teema tapale viidavate loomade transport äh, ja selles osas peame kindlasti tegema palju tööd. Eh, gracias, presidente, gracias, senora ministra. suur aitäh. aitäh teile, lugupeetud äh, minister. ma tahaksin esitada teile paar küsimust. Te rääkisite pereettevõtete olulisusest. neli aastat olen osalenud siin parlamendi töödes ja me oleme rääkinud sellest, et peaksime toetama VKE-sid põllumajandusvaldkonnas, just pereettevõtteid. ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht. meie usume, et üheks peamiseks põhjuseks, miks probleeme on, on see, et meil ei ole võimalik äh, tootmiskulusid hindadega katta. sellest tulenevalt on räägitud ka turgude reguleerimisest. ma tahaksin teada, millised on teie seisukohad siin ning kas te plaanite seda ka käsitleda. teiseks, rääkisite sellest, kuivõrd oluline on mahetoodang ning sellealane strateegia. ma tahaksin teada, mil, millised meetmeid on äh, plaanis võtta selleks, et mahetoodang ei oleks uueks lahinguks põllumeeste jaoks. ja veel, ma tahaksin teada, millised on teie ettepanekud seoses ühiste normidega strateegiakavade osas, mida käsitletakse nõukogus? Te olete naiste, perenike, noorsoominister. Te ei rääkinud ettepanekutest, äh, mis puudutaksid äh, naissoost põllumõhi ning nende õiguste tunnustamisest selles valdkonnas, eriti just neist naistest, kes töötavad pereettevõtetes. tahaksin äh, küsida teie seisukohta selles. ja lõpetuseks sooviksin teada, mis te arvate käimasolevatest läbirääkimistest Euroopa Liidu ja, ja kolmandate riikide vahel kaubanduskokkulepete osas ning kuidas need võivad mõjutada Euroopa põllumajandust? raha austab. proua minister, palun tervitage ja õnnitlege proua Köstingeri meilt, meie poolt ja mul on hea meel, et Austria eesistumiselt võib-olla tuleb rohkem kui see härra Kurtsi isoleerimispoliitika ja et võib-olla ka põllumajanduspoliitika teema äh, saate oma ülemusele lähemaks, lähedasemaks teha, et ta peaks seda olulisemaks. ja üks asi üllatab mind, et siin on ju teatav vastuolu teie valitsuse poliitikas. härra Kurz ütleb, et Brüsselile ei tohi rohkem raha anda mitte sentigi ja proua Köstinger tuli hiljuti meie juurde ja öeldis, et äh, loomulikult tahame me, et põllumajanduspoliitika eelarve, eelarve jääks äh, samale tasemele, et äh, kuidas see asi peaks kokku sobima ja teine küsimus, et mida te arvate konkreetsetest ettepanekutest, millega komisjon on välja tulnud, esimene näide, kas teie toetaksite seda, et otsetoetusi piiratakse? Äh, ülempiir kehtestatakse, te mainisite bioma-, äh, põllumajandust, Austria on ees, äh, esirinnas, et kas teie eesistuja, eesistumise ajal te üritate seda ka edendada ja Austria on põllumajanduses ka geenitehnoloogias esirinnas ja küsimus, et mida te arvate uutest geenitehnoloogilistest meetoditest kas te tahate ka selles osas midagi ära teha või tahate te olla kriitiline nende suhtes? Te rääkisite proteiinistrateegiast, minu jaoks on see ka väga oluline, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal koostasin esimese raporti selle kohta, nüüd lõpuks on selle teema liikuma hakanud. viitan alati aga sellele, et proteiini tootmine ei tähenda ainult soja tootmist, mul on hirm, et see läheb väga selles suunas, Aust-, e-, e-, Euroopal on äh, suur potentsiaal ise proteiini toota ning palun pöörake tähelepanu sellele, et oleks lai, laial, laiem lähenemine ning veel üks asi, mida tahaksin rõhutada, erinevalt oma kolleegist ALDE fraktsioonist, meie ei taha et see põllumajandusreform siin poole aastaga läbi surutaks, kui me ei tea üldse, kui palju raha äh, antakse ja vahetult enne äh, Euroopa Parlamendi valimisi pannakse äh, paika äh, asjad, mille üle tegelikult peaks otsustama Euroopa valija, aitäh. härra Agnew, palun. aitäh äh, mul on hammastega olnud probleeme, nii et vabandan, kui mu hääldus on kehvavõitu. aga võib-olla minister kartis siia tulla, sellepärast mina siin olen, aga ettekääne oli tõesti suurepärane ja saan ainult äh, õnne soovida selle sündmuse puhul. tahaksin avaldada öö, äh, toetust ka pre presidendile, kellel on väga realistlik lähenemine Brexitile. nüüd põllumajandusest siin räägiti proteiinist, komisjon tuleb välja ettepanekuga ja neil on ka mõningad dilemmad vaja lahendada. kui tahetakse proteiini tootmist tõsta Euroopasse, siis on vaja. mis hääled siin kostuvad? kas saate mulle aega juurde anda, sellepärast et mind häiriti? tuleb äh, järele jõuda kaasaegsele taimearetusele. ja kui me seda teeme, siis äh, suurendame proteiini tootmist ning äh, samuti lämmastikuoksiidi hulka, kasvuhoonegaaside, kõik muud, mis sellega kaasa käib aga metsandus ei ole äh, liikmesriikidega pal-, ega äh, vabandust, ei ole parlamendikomisjoni kätes, vaid liikmesriikide kätes ning äh, seal peaks sellest rääkima. lõpetuseks tunnen head meelt selle meelt, et mainisite lõpuks kliimamuutusi. võib-olla me mõistame nüüd, et põllumehed ei saa muuta maailma ilma. olen olnud ka raportööriks äh, loodetavasti suudan viia oma saadikud selleni, et nad äh, terve mõistuse ajel hääletavad tulevikus. Oui, merci president, merci. Euh. aitäh, suur aitäh teile selle tutvustuse eest. kuna me räägime ÜPP reformist äh, ja kokkuleppele jõuda on väga raske esimesel lugemisel, tegemist on kuue olulise kuuga ÜPP reformi jaoks järelikult, kuidas siis plaanib äh, Austria mõjutada läbirääkimisi siin? võttes arvesse, et Keskkonnakomisjon on muutumas üha mõjukamaks parlamendiks, me teame ka, et teie koduriik on äh, keskkonna pärast pikalt juba muret tundnud ja olnud esirinnas siin. kas nüüd me võime oodata keskkonnasõbralikumat äh, ÜPP-d ning rohkem tingimusest sõltuvat äh, toetust. samuti, mis on saanud meie strateegiast äh, selleks, et Euroopa Liit oleks maailmatasemel äh, ja kuidas me samas võitleme ebaausate kaubandustavade vastu. siinkohal tahaksin küsida, kuidas leida kokku sobivus selliste eesmärkide ning üha suurema arvu vabakaubanduslepingute vahel me teame ka, et äh, kliimale avaldatav surve on tohutu surve, kuidas te plaanite nendes kokkulepetes äh, tagada ka jätku, äh, kestliku arengu eesmärkidest? suur aitäh, härra Dorfmann, palun! aitäh, lugupeetud proua minister! Lõuna-Tiroollasena olen Austria naaber ja jälgin teie riigi põllumajanduspoliitikat väga tähelepanelikult juba pikka aega. alates Euroopa Liiduga liitumisest on Austria olnud väga eeskujulik ühise põllumajanduspoliitika rakendaja. väga tugevalt rõhutatakse teist sammat, maaelu, maaelu arengut, keskendutakse äh, Ähm, peretaludele ja keskendutakse väga tugevalt ka mitmefunktsioonilisusele, aga kui ma vaatan nüüd esitatud ettepanekuid, siis kui tahta ah, selles suunas edasi liikuda, siis tuleks ähm, Euroopa Liidu äh, üldist e-, eelarvet äh, suurendada ühe koma ühe protsendini SKT-st ja teiselt poolt äh, näeb, oleks vaja äh, palju suuremat kaasrahastamist teises sambas, et äh, kuidas äh, te, teie suhtute sellesse, et see esimese ja teise samba erinevus peaks olema täiesti vastuolus teie riigi eesmärkidega? suur aitäh, ma liitun nendega, kes õnnitlesid proua Kostingeri ning muidugi mõista, tegemist on suurepärase uudisega, meil on vaja lapsi Euroopa Liidus, ähm, sest et meie elanikkond ju vananeb. tahaksin teile kui ministrile esitada järgmise küsimuse. kas liikmesriigid suudavad leida ühise lahenduse ÜPP-le ja milline saab olema liikmesriikide positsioon läbirääkimistes parlamendiga. ma tean, et teie eesmärgid on sellised, aga ma ei tea, kas me suudame detsembriks nii kaugele jõuda. kas te suudate ühise seisukoha välja töötada? teiseks, milline on teie seisukoht seoses strateegilise kavaga? Äh, tegemist on komisjoni ettepanekuga ning see on üheks äh, ÜPP reformi alustalaks. tahaksin samuti ühe märkuse teha võib-olla te ei jaga minu arvamust, aga meie leiame, et Brexit tekitab tühimikku ja see võib ohtu seada ühise põllumajanduspoliitika, kui me ei leia uusi rahastusallikaid. enamus meist soovib tugevat põllumajanduspoliitikat ja just ka eelarve küsimustes. osad liikmesriigid aga ei suuda rohkem äh, rahastada, panustada või ei taha seda. kas te usute, et vähemate vahenditega saab rohkem põllumajanduspoliitikat ellu viia? suur aitäh! ja kõneleja oli ka raportööriks. ja järgnev kõneleja on ka strateegiakavade osas raportööriks, härra Jaar okay.. aitäh, esimees. esmalt palju tervise Elizabethile. Sakseni liidumaalt soovin talle kõike head ja loodetavasti saame teda varsti ka isiklikult tervitada. Te ütlesite, et Austrial on suur vastutus eesistujana Äh, tegemist on äh, ka eelviimase Euroopa Parlamendi äh, valimistele ees, e-, eelneva eesistumisega. mul on ähm, paar küsimust Brexiti kohta, et milline roll on Brexitil, mind pahandab see, et et alahinnatakse Brexiti mõju põllumajandusele, see mõjutab meid vägagi. teiseks äh, millised on äh, teie arvates võimalused, et me saame keskpika finantsplaneerimisega ähm, äh, äh, hakkama, et äh, halb uudis on see äh,, vähem halb, kui ta varem jõuab meieni, et äh, me oleme väga pragmaatilised, et äh, millised on šansid, et me saame teada, kui palju raha me saame ja mm, põllumajandusreform, palun äh, võidelge selle eest, et äh, et äh, järgmise põllumajandusreformi puhul, kui bürokraatiat äh, vähendatakse, siis ei unustataks seejuures põllumajandust, sest ma kardan, et me räägime siin äh, suhetest liikmesriikidega, mitte suhetest põllumeestega. suur aitäh, lugupeetud esimees ja tere tulemast ka ministrile mis puudutab äh, veterinaariravimeid, siis äh, hääletame homme trilogi kokkulepet ja soovime heaks kiita dokumendi oktoobri täiskogul. oma eesistumise ajal peaksite te kaitsma just äh, põllumajanduse eelarvet, tuleb vältida eelarve kärpeid ja eriti just, mis puudutab maa arengut. kui eh, nähakse ette kaasrahastamine liikmesriikide poolt, siis see ei ole hea lahendus. Euroopa Parlament kindlasti annab eh, seda ka mõista, nagu eh, teisedki kolleegid ütlesid. ebaausad kaubandustavad on samuti oluliseks küsimuseks. siin on meil vaja direktiivi ja oluline on, et see direktiiv heaks kiidetakse, meil on vaja äh, reguleerida äh, toiduainete tarneahelad. härra De Castro, suur aitäh ja ka minul poolt õnnitlused ministrile ja tervitan siin ka te, teid. aga tahaksin tänada Austriat selle eest, et äh, panite äh, ebaausad kaubandustavade Austria eesistuja prioriteetide hulka tahaksin meelde tuletada, et äh, suur osa, suur äh, see, kas me suudame jõuda poliitilise kokkuleppeni Austria eesistumise ajal enne detsembrit, on seotud samuti sellega, mis Austria eesistuja teeb ära koos nõukoguga selleks, et nii kaugele jõuda ja ma loodan, et saame oktoobriks läbirääkimismandaadi Te teate, milline on meie ajakava, homme siin komisjonis tutvustame raportit, septembris tulevad äh, arvamused Inkolt ning Envilt, hääletame Agris esimesel oktoobril ja seega oleme valmis siis äh, teiseks oktoobri täiskoguks. meil on siis äh, meie läbirääkimiste mandaat olemas. ma loodan väga, Äh, ja seda võttes ka arvesse seda, et oleme juba kohtunud ka Austria eesistujaga, et ähm, me suudame ühtlustada äh, ja kokku viia oma seisukohad. Äh, soovin teile edu ning loodame, et suudame selle olulise tulemuseni jõuda juba teie eesistumise ajal, aitäh. härra Vaits. aitäh, tere päevast, proua minister, paar küsimust minu poolt ka. toimuvad läbirääkimised Mercosuriga ja siin on oht selles, et äh, Euroopa masinatööstuse äh, kasumi äh, huvid, nendele tuuakse ohvriks Euroopa põllumajanduse huvid, tuhanded tonnid veiseliha et äh, kuidas te kaitsete eurooplasi äh, odavate dumpinghindadega liha impordi eest ning teine küsimus, te ütlesite, et Euroopa kodanik peaks olema ÜPP keskmes. kas ma sain teist õigesti aru, et äh, eesmärk peaks olema see, et investeeritava rahaga peaks eelkõige parandatama kodanike olukorda, põllumeeste olukorda, mitteosalemine äh, tum-, dumpinguvõistluses äh, ning äh, see renatsionaliseerimine või New Delivery Model väikeses riigis nagu Austria, et kui igas riigis on teistsugused toetuskriteeriumid, kui ähm, inimesed saavad teistsuguseid äh, tulusid, äh, kas äh, te ei karda, et tekib konkurentsimoonutusi, kuna me kõik tarnime ju samale turule? ja viimane küsimus, see puudutab kliimamuutust, kas teie olete arvamusel, et põllumajandus mängib olulist rolli mitte ainult ähm, kliimamuutuste põhjustajana, vaid ka kliimamuutuste probleemide lahendajana ja seetõttu peaks ka olulist rolli mängima äh, vastases mõist-, vastavas võitluses. tänan, härra esimees, proua minister, tänan teid sõnavõtu eest ja omalt poolt ühinen äh, õnnitlustega noorele emale, proua Köstingerile äh, olen uus liige Jean Donano asemel Jean Tõnu oli raportööriks proteiinide teemal. ma tänan, et äh, see teema on teie jaoks prioriteet, sest täna on tähtis seda teemat konkreetsete sammudega edasi viia. siiamaani komisjoni meetmed kaunviljade või muude taimede osas on piiratud olnud, me peame äh, GMO sojast sõltuvust vähendama, mis tuleb äh, Lõuna-Ameerikast ja me ei saa lihtsalt piirduda konsultatsioonide ja konverentsidega. mul on väga hea meel, et äh, teil on kavas ka üritus sellel teemal novembrikuus Viinis. kuid arvestades, äh, et, et meil on kiire, üldistest soovitustest ei piisa. täna on meil vaja konkreetseid samme. hetkel me aga tõelist strateegiat ei näe, pigem näe, saame negatiivseid signaale, nagu näiteks, et seotud toetused hakkavad kahanema järgmises äh, finantsraamistikus ja ometi on need toetused äh, nendele vähetasuvatele kultuuridele väga olulised. ja samas keskkonna, keskkonnakasud on selged äh, see on teie jaoks prioriteet ja ma loodan seepärast, et me saame ühiselt äh, tõhusat tööd teha selleks, et ära kasutada kõik proteiiniressursid, mis meie, meie käsutuses Euroopas on. proua Kadenbach. suur tänu ka minu poolt ähm, teile, ma arvan, et teie naiste ministrina rõõmustate selle üle, et äh, meie pikaaegne kolleeg on äh, Äh, muutnud suhtumist, et äh, naiseks olemine on ja ministri ja äh, tööelu on ühitatavad, on varem olnud teistsugusel arvamisel ja meie vaatame väga näinud seda, et ta suhtus väga kriitiliselt ka glüfosaadi kasutamisse. minu küsimus, äh, seda on siin juba esitatud äh, seoses kahe teemaga, mida te praktiliselt ei maininud, nimelt äh, kliimapoliitika, aga ka Brexiti mõju Euroopa põllumajanduspoliitikale, eriti mõju tulevasele Euroopa põllumajanduspoliitika rahastamisele üks kolleeg äh, mainis, et üritat-, et vaja on teha võimatut, kui ma vaatan, et mida proua Köstinger nõuab põllumajandusvaldkonna jaoks ja teise samba jaoks, mida aga teiselt poolt teiste liikmesriikide kolleegid äh, nõuavad, äh, et ei seataks ülempiiri vahentoetustele ning kõige suurem ülesanne, mis teie ees seisab, ongi just teha seda võimatut äh, et äh, ENF äh, fraktsiooni liikmed on osa teie valitsusest äh, ja kõigis nendes valdkondades, mis puudutab ühist poliitikat ja ühist toimimist ja mm, poliitika harmoneerimist, on nad silma paistnud sellega, et nad on kõigi vastavate meetmete vastu hääletanud. proua Hoibus, palun. aitäh, proua minister tahaksin tulla tagasi turu küsimuse juurde. oma ettekandes te rääkisite sellest, et jälgite põllumajandusturge, hiljem rääkisite sellest, et põllumehed ja tootjad, et nende positsiooni toidutarneahelas tuleks tugevdada, et kuidas te seda ette kujutate, kui te lihtsalt jälgite turge, turgudel toimuvat ähm,? mulle meeldiks ku-, siis ei ole tugevamast äh, positsioonist mingit kasu, kui äh, turg on täis. kas te toetate seda, et äh, oleksid mingid juhtivad hinnad või jääte selle juurde, et vaja on ähm, lihtsalt ähm, jälgida olukorda ja et olukord jääb selliseks, nagu piimaga viimastel aastatel olnud on? suur tänu meie Hollandis tervitame samuti ja õnnitleme proua Köstingeri väike poja sünni puhul, mis tema nimi oli, mul läks kõrvust mööda võib-olla. võib-olla tuletaksite meelde, mis tema nimi on? Lorents Johannes, Lorents Johannes. väga ilus nimi, väga ilus nimi. mul on paar küsimust. kõigepealt olen nõus härra Dorfmanniga igati. samuti härra Jaari küsimus, raha küsimus, mis sellest saab, see on oluline küsimus ja esimene ja teine sammas, kuidas jääb võrdse kohtlemisega Euroopa tasandil, kas sellest saab tõsiasi või ei? see on tähtis aspekt. ning kliimamuutuste kokkulepe samuti võrdne kohtlemine selles kontekstis, rääkisite proteiinidest, ütlesite, et see on oluline teema kartulikasvatuse sektor Hollandis on selles kontekstis valmis andma olulist panust proteiinistrateegiat. Eh, aitäh, mm. proua minister, tervitan teid ja teie kaastöötajaid siin ja meie endisele kolleegile soovin palju õnne Äh, e, poja sünni puhul, nagu juba kolleegidelt äh, kuulsite, meil on suured ootused äh, seoses Austria eesistumisega eelkõige põllumajanduse vallas. aeg on ilmselt meie suurim vaenlane, sest tegemist on meie ametiaja lõpuga ja sellepärast on meil ka lootused koostöö Austria eesistujaga muutub intensiivsemaks me oleme selle osas väga optimistlikud, me arvame, et äh, ühise põllumajanduspoliitika reform, nii nagu teie seda kirjeldasite, muuhulgas siis ka biomajanduse reform ja proteiini teema, et need on meie jaoks väga olulised teemad selleks, et äh, et tuua välja meie tugevad küljed, äh, tugevdada nõrku külgi ja see on ka suur potentsiaal, et ümber orienteeruda jätkusuutlikule arengule seetõttu tahaksin äh, rõhutada ja teile südamele panna, et te peaksite ähm, hoolitsema selle eest, et põllumajandus nooreneks, et, et investeeritaks rohkem noortalunikesse, sest neist sõltub ju meie äh, põllumajanduse tulevik ja, ja külade ellujäämine uh,. Thank you very much um,. Uh... suur tänu. meid kolleegid, äh, parlamendiliikmed ja külalised, äh, paljud räägivad sellest, kuidas nad kava, kavatsevad perefarme toetada, ütleb härra Flanagan, kuidas äh, mägipiirkondade tootjaid kaitsta, nii edasi, kõik on ilmselt nõus, ma ei näe kuigi paljusid, kes, kes ei oleks nõus, aga vaata, millised on komisjoni ettepanekud ÜPP reformi osas, siis põhimõtteliselt komisjon sellesse ei usu tundub, sest et need ettepanekud seda teostada ei võimalda, sest vastu, tegelikult oleks vaja viia raha suurtelt farmidelt, konglomeraatidelt, hargmaistelt ettevõtetelt nendele väikestele reaalsetele perefarmidele. ja minu küsimus on, mis on Austria eesistumise seisukoht esimese samba maksete ülempiiride osas, iseäranis, kuidas suhtute sellesse arusaama, et et mis, et see võib tekitada olukorra, et kus üks inimene saab kaks aastakümmet vana süsteemi alusel toetust ja teine mitte, mis on seotud üleujutustega. siin jääb väga vähe ümberjaotamiseks raha sellisel juhul. ja kuidas keegi üleüldse saab siis võimaldada põllumajandust mägipiirkondades, sest praeguse süsteemiga seda teha ei ole võimalik ja mägipiirkonnad lihtsalt hüljatakse. kas te võiksite kuidagi selle lahendamatu ülesande lahendada? härra Kalinovski. suur tänu. ka mina tahaksin e, proua Köstingerile õnnitlused edastada ja tahaksin juhtida teie tähelepanu probleemile, millest viimasel ajal oleme kõik palju rääkinud konkurentsivõime põllumajanduses siseturul. komisjon on teinud ettepaneku kärpida esimese samba makseid. see puudutab äh, otsetoetusi tootmisele, mõned ütlevad, et see on väga hea äh, konkurentsile. mina tahaksin teada, kas me ei kahjusta pigem konkurentsi, kui mõned saavad nelisada eurot hektari kohta ja teised kakssada eurot otsetoetusi hektari kohta. see on see, mis äh, kahjustab konkurentsi. ma ei tahaks põhjalikumalt sellest siinkohal rääkida täna, aga ma arvan, et otsetoetused kui instrument on ära elanud ja ma arvan, et täna me ei tohiks enam sellega tegeleda. jah, seda enam ja nüüd on meie kõnelejate nimekiri ammendunud ja proua minister, teil on sõna vastuseks. muidugi võite täp-, konkreetsemalt, täpsemalt vastata nüüd mõnedele küsimustele kirjalikult, kui soovite, selline tava meil ka on ja pakume seda võimalust ka teile ja teil on sõna, proua minister. Cuando yo hablamos, pues, donde aitäh. esmalt äh, suur tänu äh, õnnitluste eest ja edastan need äh, meeleldi kolleeg Köstingerile ja tema perele. nagu teie, härra esimees, ütlesite, vastan kokkuvõtvalt küsimustele ja vabandan kohe selle eest, et ma ei pöördu kellegi poole nimeliselt, sest äh, muidu me jääksime ajahätta. tahaksin alustada ühise põllumajanduspoliitikaga, see on teema, mida paljud tõstatasid. Austria eesistumise ajal me väga intensiivselt tegeleme reformipaketiga ja meil on hea meel teha head koostööd Euroopa Parlamendiga, eelkõige raportööridega proua Hermanski-Arcia, härra Mülleri ja härra Andriööga. me kavatseme intensiivselt käsitleda seda kõigis äh, nõukogu tasanditel, kõigi, eelkõige ähm, põllumajanduse erikomisjonis ja põllumajandusnõukogus selleks, et äh, arutelusid kiiresti edasi arendada. juba juuli esimesel nädalal oli meil kaks äh, nõukogu töörühma Äh, ÜPP kahe, tuhande kahekümne jaoks äh, ja meil on kuus töörühma, kes selle teemaga tegelevad juulikuus ja septembris sama palju, nii et te näete, et äh, me väga püüame selle teemaga edasi liikuda. ja iga kord põllumajanduse erikomisjonis käsitletakse seda, ette on nähtud maksimaalne koosolekute arv äh, selle teema käsitlemiseks ja mis puudutab strateegilist planeerimist äh, määrust, siis äh, äh, on ette nähtud, et ühes mm, kavas tegeldaks mõlema ÜPP sambaga, see on uus asi ja kindlasti suur väljakutse. mis puudutab subsidiaarsust ja lihtsustamist ühises põllumajanduspoliitikas, siis selle kohta on juba tuldud välja ka õigusloomelise ettepanekuga, nimelt Omnibus äh, määrus, äh, seal juba nähti ette lihtsustamine, üritati potentsiaali põllumajanduspoliitika puhul ära äh, kasutada ja põllumajanduskomisjon mängib selles osas olulist rolli ja liikmesriigid peaksid nüüd subsidiaarsuse raames saama rohkem mänguruumi ÜPP rakendamiseks. lihtsustamine ja subsidiaarsus, paljud mainisid seda, on tõepoolest kaks väga olulist eesmärki uue ühise põllumajanduspoliitika äh, muutmise puhul äh, seda üritatakse saavutada uue rakendamismudeli kaudu Euroopa Liidu tasandil ühised eesmärgid, sekkumisvaldkonnad äh, tuleks panna paika, aga liikmesriikide tasandil määratletakse detailsemad reeglid. oluline on aga äh, selle poliitikavaldkonna ühine iseloom säilitada. oluline arutelu, mis puudutab lihtsustamist ja subsidiaarsust, toimub kuueteistkümnendal juulil no, Põllumajandusnõukogus ja volinik Hogan siis tutvustab kolme äh, määruse neid aspekte, mis komisjoni arvates äh, annavad panuse lihtsustamisse ja Austria eesistumise ajal äh, tegeleme väga põhjalikult kõigi nende teemadega nii põllumeeste kui haldusaparaadi jaoks üritame saavutada parimaid võimalikke tulemusi. mis puudutab ülempiiride seadmist, siis liikmesriikidel on erinevad lähenemised, mis tulenevad nende põllumajanduse erinevatest struktuuridest. suures osas on tegemist ajalooliste põhjustega ning siin tuleb läheneda väga tundlikult ja võtta arvesse erinevaid lähtekohti. ja nõukogus põhjalikult arutatakse seda ja mõeldakse väga põhjalikult järgi selle üle. mis puudutab äh, tulevast äh, korraldust, äh, siis keskenduda tuleb talunikele, eelkõige peretaludele ja palju küsimusi esitati mitmeaastase finantsraamistiku ja ühise põllumajanduspoliitika kohta. vastavad läbirääkimised on väga tihedalt seotud ja lõpptulemusena riigi ja valitsusjuhid langetavad otsused ja ma ei taha siin ennetada neid äh, arutelusid. Austria eesistujana püüdleb selle poole, et mitmeaastase finantsraamistiku teema nii kiiresti ja nii palju kui võimalik edeneks, aga tuleb tagada ka kvaliteet. selge on see, et normid ja äh, toetused ja ühtse põllumajanduspoliitika äh, lisandväärtust Euroopa ühiskonnale Ähm, et ähm, tuleb tagada ähm, toetuste kaudu Euroopa ja liikmesriikide tasandil mitmeaastane finantsraamistik, sellega tegeldakse üldasjade nõukogus. minu kolleeg Gernot Blüüme juhatab üldasjade nõukogu ja enne ja pärast äh, iga koosolekut ka kohtub Euroopa Parlamendi liikmetega, kui päevakorras on mitmeaastane finantsraamistik. president Tajani saab samuti võimaluse äh, vahetult äh, pöörduda riigi- ja valitsusjuhtide poole Euroopa ülemkogudel, nagu tavaliselt, ja mis puudutab ajakava, siis eesistuja äh, peab kinni ajakavast, võimalikult kiiresti analüüsib ettepanekuid ja oma töökava paikapanemisel võtame seda täielikult arvesse ja eesistuja väga intensiivselt üritab saavutada edusamme. meie eesmärk on tagada see, et nõukogu oleks valmis õigeaegselt äh, Euroopa Parlamendiga koostööd tegema selleks, et tagada äh, sujuv üleminek äh, praeguselt programmide põlvkonnalt järgmisele programmi põlvkonnale. ka üks teema, mida siin korduvalt mainiti, on äh, loomade transpordi teema, me teame, et äh, loomatervis on väga oluline ja Euroopa reeglite järgimine loomatransporti puhul on äh, väga oluline. Austria tegeleb selle teemaga eesistumise ajal ja arendame seda teemat edasi. sellega seoses see planeeritud algatusraport Euroopa Parlamendis on väga oluline panus teema käsitlemisse. töö algas Bulgaaria eesistumise ajal ja tuleval poolaastal me siis intensiivselt edendame seda teemat ja eelkõige on tegemist siis äh, Äh, loomatranspordi piiramisega, kui tegemist on sihtriikidega, kus on väga kõrged temperatuurid. mis puudutab biomajandust, siis Euroopa Liidu biomajanduse strateegia kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tutvustati seda komisjoni poolt, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toimus läbivaatamine ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, tuleks esitada läbivaadatud strateegia, mille eesmärgiks on äh, tuua välja äh, ulatuslik lahene, lähenemine biomajandusele. Äh, eesmärgiks on kasutada väl-, kasutada ära äh, teadusele tuginevat biomajanduse potentsiaali. kahekümne teisel oktoobril Euroopa Komisjon organiseerib koos jätkusuutlikkuse ja turismiministeeriumiga Austria eesistumise ajal siis Brüsselis konverentsi, mis äh, ongi suunatud uuele biomajanduse strateegia tutvustamisele. Austria eesistuja ka mm, pärast seda siis tegeleb selle teemaga. kaubanduslepingud on loomulikult oluline teema nende partnerriikidega, kus äh, Euroopa Liidul on olulised huvid ja Nendel on loomulikult väga suur majanduslik potentsiaal, töökohtade loomise potentsiaal ja majanduskasvu saavutamise potentsiaal. lepingud peavad seetõttu olema tasakaalustatud ja sidusad ja arvesse tuleb võtta tundlikke teemasid kõigil tasanditel, mis puudutab äh, erinevaid äh, valdkondi, mida need puudutavad, muuhulgas ka põllumajandusvaldkonda ja kui tundlik põllumajandusvaldkond on, seda näitavad erinevad uurimused, mis on käsitlenud põllumajanduslepingute kumulatiivset mõju põllumajandussektorile, üritatakse ka mõningat erikohtlemist läbi rääkida, tagada seda, et meil oleksid kõrged tervishoiu, sotsiaal- ja loomatervishoiu standardid, et need jääksid kehtima ka kolmandates, kolmandate riikidega suheldes, et tollikvoodid ja mm, ja muud aspektid vastaksid äh, sellele, mida mõlemad pooled peavad äh, adekvaatseks. ja mis puudutab ebaausaid kaubandustavasid, siis äh, ettepanek ta tutvustati kuueteistkümnendal aprillil ja aprilli lõpus siis ähm, ka tegeldi sellega ja kolmes töörühmas tegeldakse sellega. Austria üritab oma eesistumise ajal selle teema käsitlemise lõpule viia ja tegeleme siis selle tööga. Te teate, et alati saab kannatada kõige nõrgem ahelalüli, tegemist on tavaliselt talunike ja ettevõtetega, seetõttu me peame üritama seda hirmu elementi vähendada ja tagada seda, et talunikud äh, anonüümsust säilitades saaksid äh, edastada kaebusi äh, Rakendusametile. mis puudutab Brexitit, äh, läbirääkimised Ühendkuningriigiga edenevad aeglaselt ja seda vist ähm, oli näha ka tänastest uudistest, et äh, meie ees on suured väljakutsed ülemkogu oma järeldustes kahekümne kaheksandast juunist ka rõhutas seda et olulistes küsimustes ei ole veel märkimisväärseid edusamme olnud võimalik teha. komisjon annab nõukogule eh, pidevalt aru saavutatud edusammudest ja erinevate algatuste raames valmistub kõigiks võimalikeks stsenaariumiteks. väga oluline, aga raske teema läbirääkimistes on Iirimaa, Põhja-Iirimaa küsimus. nõukogus oleme solidaarsed Iirimaaga, toetame komisjoni komisjoni püüdlustes jõuda korraliku lahenduseni. ja mis puudutab Mercosuri, siis äh, seni läbimurret ei ole, ei ole mingit kokkulepet poliitilisel tasandil saavutatud. järgmine ametlik läbirääkimiste voor on äh, praegu käimas või algab homme ja siis kestab selle nädala lõpuni. Euroopa Komisjon nõukogus pidevalt äh, peab aru andma läbirääkimiste käigust äh, ja Euroopa Liidu äh, ähm, huvid on komisjonile väga hästi teada, Euroopa Liidu standardite taga, tagamine ning ettevaatlik turu avamine on oluline ja praegu on pall Mercosuri riikide käes. Nad peavad muutma oma seisukohti ja tulema vastu Euroopa Liidule. mis puudutab kliimakaitset, siis ka seda te oma küsimustes korduvalt mainisite, ka põllumajandus peab andma oma panuse kasvuhoonegaaside vähendamisse. mitte ükski, mitte ühtki sekt-, teist sektorit ei puuduta kliimamuutus niivõrd suurel määral ja kõigil tasanditel nagu põllumajandust. igal aastal mm, äh, põudade, suurvee ja teiste kliimatingimuste äh, tõttu tekivad põllumajandusele miljardite suurused kahjud, aga oluline on see, et põllumajandus ja metsandus tagaks ühiskonna poolt nõutavate eesmärkide täitmise taga, et oleks tagatud toiduainetega varustamine, mis puudutab olukorda põllumajandusturgudel, siis äh, see on üks võtmetähtsusega tegureid selleks, et põllumajandus ja põllu-, talunikud oleksid äh, eluvõimelised ja et äh, toiduainete sektor oleks elujõuline. sellele omistame väga olulist tähtsust ja jälgime olukorda ja väljavaateid pidevalt. stabiilseid ja jätkusuutlikult kasvavad turud on väga olulise tähtsusega tulevase Euroopa põllumajanduse ja metsanduse jaoks. Äh, volinik Hoganit kutsutakse tihti ähm, nõukogudele selleks, et äh, ta teavitaks ministreid vastavatest arengutest. suur tänu, proua minister. suur tänu, et vastasite meie küsimustele ma arvan, et äh, sellega ka lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu. edastage siis palun meie õnnitlused proua Köstingerile. soovime teile edu Austria eesistumise ajal. Austria kogemused äh, säästliku põllumajanduse, maaelu arengu, mäepiirkondade mahepõllumajanduse, metsade halduse, kõige selle vallas on väga laiaulatuslik kogemus ja ma olen kindel, et saate sellele tugineda selleks, et äh, kujundada tulevast äh, põllumajanduspoliitikat Euroopas. on tehtud huvitavaid algatusi. Äh, see ja nende autoriks oli, oli Fischler. mäletame seda hästi. suur tänu veel kord, proua minister, annan teile veel kord sõna. ka mina tänan teid äh, südamest ja tänan Euroopa Parlamendi saadikuid. ma arvan, et meil oli täna väga viljakas mõttevahetus, mis näitas mulle väga selgelt, et äh, millised on äh, teie komisjoni prioriteedid ja rõhuasutused. ma arvan, et tänane arutelu on edasise tulevase ja eelkõige eduka koostöö aluseks põllumajanduskomisjoni ja Austria eesistuja vahel. tihe mõttevahetus on meie jaoks väga oluline. et see toob endaga kaasa viljaka koostöö võrdsetel, võrdsetel alustel ja nagu öeldud, meie näeme ennast ausa vahendajana ja mul on hea meel et meil on ees kuus kuud, millega ma loodan, millest kaks ma, kuud ma loodan teiega veeta ja ma loodan, et meil saab olema väga hea koostöö, aitäh! proua minister, ma arvan, et pärast tänast kohtumist olete juba ennast näidanud kui ÜPP maapiirkondade suurt toetajat ja suudate veenda ehk ka kantsler Kurtsi eelarve osas. et oleks optimistlikum, oleks vaja rohkem avatust selleks, et eelarve oleks suurem. see aitaks tõepoolest tagada ÜPP tulevikku ja tänan veel kord. soovime teile edu eesistumiseks, enne seda aga ka head suvepuhkust.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 head kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja vahetame arvamusi Euroopa Toiduaineameti EFSA direktoriga. tervitan siin härra Bernard Uurli, kes annab meile ülevaate päevakorrapunktist ja kes siis juhatab selle teemaga sisse. meil on tõesti terve rida probleeme siin. EFSA muidugi tegeleb toiduainete ohutusega ja see on väga oluline küsimus ning see on ka põhjuseks, miks tunneme erilist heameelt tänase kohtumise üle meil avaneb täna võimalus ka küsimusi esitada pärast teie ettekannet. härra direktor, palun, sõna on teil. Thank you very much. suur aitäh, lugupeetud esimees ja tere pärastlõunat, lugupeetud parlamendiliikmed, ka minu poolt. räägin täna siin ah, austria inglise keelt, rahvus ei ole muutunud, aga üritan teha inglise keeles oma ettekande, mitte austria-saksa keeles. suur aitäh kutse eest. Äh, viibin siin teist korda ja see on äärmiselt kasulik ja huvitav, sellepärast et ma usun, et täna ka debati ja küsimuste raames me näeme, et just nimelt Äh, poliitika ning teaduse vaheline liides ongi see, mis väärib meie mõlema tähelepanu, nii teie kui poliitikategijate kui ka meie kui teaduslike nõuannete pakkujate oma. kui me räägime toiduainete ohutusest, siis me mõistame, et tegelikult kodanike mured ei ole teaduslike alustega, vaid emotsionaalselt puudutavad äh, kemikaale, äh, puudutavad viljakust, äh, inimeste viljakust, me teame, et see on ka vähenenud oluliselt viimase kolmekümne aastaga. samuti putukate vähenemine. kui me autoga sõidame, siis me kõik näeme, et ega me ei peagi enam nii tihti oma esiklaasi puhastama, ilmselgelt midagi on putukatega juhtunud, samuti mesilased, bioloogiline mitmekesilisus, nii et mm, tegemist on pigem tunnetega ja emotsioonidega ja see ongi peamine mure kodanikel. meie EFSA-s üritame aga vastata tehniliselt teaduslike väidetega, me räägime tervisepõhistest suunistest, võimalust võimalikest kokkupuuetest ja muust. me näeme juba praegu, et kodanike ootuste ning lahenduste vahel, mis meie EFSA-s saame pakkuda, on lõhe. kodanikud soovivad mustvalgelt öeldes seda, et toidus äh, või ei oleks mingisuguseid jääkaineid või et me ei kasutaks kemikaale. aga meie viime läbi riskianalüüsi ja siis ütleme, et on turvaline, et teatud hulk jääkaineid on ohutu. nii et ilmselgelt on lõhe selle vahel, mida oodatakse meilt ja mida kodanikud meilt ootavad. debatt toimub kahel tasandil, esiteks teaduslikul tasandil, teiseks siis pigem poliitilisel tasandil teaduslikul tasandil ma usun, me võime ütelda, et EFSA toetab põllumajanduskomisjoni tööd väga paljuski. ma ei taha hakata detailidesse laskuma, aga siiski mainiksin paari küsimust. Äh, ja välja tuua need aspektid, kus toetame teid ja kus teie saate meid toetada. taimetervis, kui me räägime Xylella fastidiosast, kui me räägime uute taimehaiguste seirest siin saab EFSA muidugi mängida olulist rolli. loomade tervis, siin EFSA-l on samuti oluline roll, ärgem unustagem Aafrika seakatku äh,, linnugripi äh, äh, ning äh, ka väike mäletsejad äh, haigused on jõudnud Euroopasse. me näeme, on toimunud äh, ränne ning sellega seoses on ka hakanud levima haigused äh, loomade seas, mis ei ole pikalt enam siin olnud. Äh. samuti töötame loomade heaolu küsimustes. EFSA äh, annab siin ka nõu poliitika läbiviijatele, kuidas loomi tuimestada hiljuti Jänestega tegime oma ettepanekud ja nii edasi, oleme väga tänulikud koostöö eest. toetame teie tööd samuti, kui räägime me antimikroopsest resistentsusest. Äh, teeme seda Londoni, Stockholmi ähm, kontaktpunktide alusel ja muidugi siin parlamendis tahaksin eraldi välja tuua veel ka mesilaste tervise. meie toetame teie tööd selles osas, mis puudutab Euroopa mesilaspartnerluse loomist parlament ja kõik sidusrühmad koos, koos meiega saavutanud palju edu, kogunud andmeid ja see võimaldab saada parema pildi sellest, mis toimub, kuidas kaitsta mesilasi, kuidas ellujäämist tagada. läbi meie panuse teie töösse äh, siiski me näeme, et on ka väljakutseid. ja ma arvan, see tuleb ka välja ütelda, EFSA on alarahastatud ja tugevalt, võib-olla kõik, kes siin käivad, ütlevad, et neil on rohkem vaha, raha vaja, aga ma arvan, et EFSA puhul on see tõesti tõsi. samuti kui me räägime kemikaalide kumulatiivsest mõjust, see on väga keerukas küsimus, see vajab vahendeid, siin on vaja aega, kuid samuti vahendeid. samuti peame kokku puutuma toiduainetööstuse pideva äh, Ähm, uuenemisega, siinkohal pean silmas nanotehnoloogiat või sünteetilist bioloogiat. samuti läbipaistvus, kuidas me saame muutuda lähedasemaks kodanikele, kuidas äh, luua Euroopa riskianalüüsi äh, kogukond, samuti kuidas rahastada, kuidas tagada, et äh, toiduaineohutus on prioriteetseks ka järgneval programmeerimisperioodil. sellest lähtuvalt me leiame, et komisjoni tehtud ettepanek läbi vaadata, seadusandlus selles valdkonnas on äärmiselt vajalik ning eh, see toetab kindlasti ERSA tööd see loob äh, suurema läbipaistvuse, tagab parema äh, kommunikatsiooni, suurema selguse ning äh, parema liikmesriikide kaasatuse. see muidugi paneb ESTA-le ka uued ülesanded, kuid samuti loodetavasti leitakse uusi vahendeid. samas see ei lahenda kroonilist meie teadustöö alarahastamist. loodetavasti tuleb uus raha uute ülesannete täitmiseks, aga see ei lahenda juba praegust alarahastust see on siis debati teaduslik tase, poliitilisel tasandil aga. ja siinkohal ma tahaksin äh, ka teie arvamust kuulata. meie peame silmas pidama regulatiivset raamistikku, mis äh, näitab meile, kuidas kasutada tööstusandmeid, kui mida teha konfidentsiaalsete andmetega, kuidas kasutada vabatahtlikke äh, teadustöös ning samuti pestitsiidide kahetasandiline hindamine näiteks on siin oluliseks seega meil on siis selline õiguslik raamistik, millest me peame kinni pidama. ja ka vahendid, seda juba mainisin, ESA-d rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest sajaprotsendiliselt, mis on igati positiivne. see tähendab seda, et me ei võta tööstuselt raha äh, all kaheksakümmend tuhat eurot taga ning äh, see ei ole piisav selleks, äh, et me saaksime oma tööd teha riski hindamisel. vahel ei arutada piisavalt äh, riske, äh, vahel ei viida läbi piisavalt mõjuhinnanguid, alternatiivseid hinnanguid, on puudu ka poliitilisest äh, arutelust sellest, mis on vastuvõetav risk. vahel tullakse välja ka selliste poliitiliste argumentidega, mis on nii-öelda parema valiku valimine. kui meie teadus sobib, siis seda kasutatakse, kui ei, siis mitte seega peab ütlema, et EFSA peab oma kodutöö ära tegema läbipaistvuse osas eh, lubaduste täitmise osas, samuti peame usalduse tagama kodanikuühiskonnaga, aga ma usun, et poliitikud, riskihaldajad peavad ka oma kodutöö ära tegema, kui lubate. see puudutab regulatiivset raamistik, raamistikku eh, ja küsimuste tõsta- ja ülesannete mm, defineerimist, mis EFSA-le antakse. kui teadus kohtub poliitika ja väärtustega, siis siin, äh, siin sünnibki EFSA reputatsioon. kaitskem äh, ka poliitikute poolt teadust, kuid samuti äh, arvestage sellega, et teadusel on omad piirid. teaduslike andmete avalikustamine ei saa asendada poliitilist debatti ja samuti, mis on ka põhjuseks, miks tunnen erilist headmeelt siin viibimise üle, on see, et meil oleks dialoog teiega meie vajaduste ja ootuste üle. nii et me saaksime võimalikult head koostööd teha selleks, et pakkuda Euroopa kodanikele turvalist toitu ütleme, et meie oleme eeskujuks paljudele väljaspool Euroopat, me saame tunda uhkust selle üle, Äh, mis teie koos nõukoguga kaks tuhat kaks tegite, see on kaasa aidanud samuti Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektori edule. parandagem seda süsteemi veelgi koos, aitäh ja hea meelega vastan teie küsimustele. E, suur aitäh! ja nüüd läheme küsimuste juurde meil on aega vähe, nii et sellest tulenevalt palun, et äh, te piirduksite ühe minutiga. proua Müller kõigepealt. Oh, üks minut on tõesti väga vähe, aitäh, härra Url, et te olete jälle siin mm, ma ei saanud äh, mm, külastusel osaleda, Te ütlesite, et EFSA-l on vaja rohkem raha, meie liberaalide ja demokraatidena toetame seda, me teame, et te teete väga head tööd, aga meil on küsimus, et kuidas me General Food loo puhul saaksime parandada riskidest teavitamist, kas teil on selle kohta mõningaid ettepanekuid, ma tean, et läbipaistvus on olen-, oluline, usaldus on oluline ja me peame tõesti äh, väga avameelselt suhtlema. see ei ole alati lihtne. ma sooviks teilt paari asja kuulda veel kinnitavate uurimuste kohta, mis EFSA peaks algatama selleks, et usaldusväärsust oleks võimalik parandada, võib-olla need oleksid kõige olulisemad asjad. taimekaitsevahendite määrusest te juba rääkisite et teil on liiga vähe personali ja et siis te ei saa neid ähm, töid läbi viia niimoodi, et kõik nendega rahul oleks, aitäh. härra Orl ja aitäh, et jälle siin olete, mul on väga konkreetsed küsimused. Te ütlesite, et ühelt poolt on poliitika ja teiselt poolt on teadus ja te teate, et teadus ei ole alati neutraalne, eriti kui tegemist on aegadega, kus tuleb äh, järele mõelda selle üle, et kas sõltumatud teadlased on üleüldse veel olemas, see on ju üks teie peamistest probleemidest. Äh, te ütlete, et ei ole piisavalt äh, sõltumatuid teadlasi, kes neutraalselt olukorda hindaks ja et hindamised ise on kriitika objektiks, seda te teate alates glüfosaadi arutelust ja siin tuleb äh, vaadata, et mida kontrollitakse ja kogu see asi neonikotino äh,, nikotinoiididega, see näitas, et äh, uurimused, mis viidi tagasi kümme-viisteist aastat tagasi, need, äh, seal ei keskendutud nendele asja, asjaoludele, mis praegu olid keelu aluse, kehtestamise aluseks ja teine teema ähm,, hädaolukorra load, et kuidas äh, see on võimalik, et Euroopa Liit äh, mingite ainete kasutamise keelustab ja liikmesriigid õõnestavad seda keeldu oma erakorraliste lubadega, et äh, milline on teie seisukoht, et kui me asja niimoodi ajame nagu viimastel aastatel, et neonekotinoidide puhul on äh, kasutamine keelustatud, aga nende kasutamine tegelikult ei ole vähenenud. aitäh, härra Url, et olete siin mul on tõesti kõrine, eh, kui ma kuulen jälle eh, teadlaste huvide konfliktist, et me peame mingi hetk ütlema ka, et meil on hea olukord ja teine asi, mm, tahaksin teilt küsida, et eh, meil on väga palju alternatiive, väga palju uurimusi, mis puudutavad madala riskiga taimekaitsevahendeid, mõned neist on bioloogilised taimekaitsevahendid ja ma kuulen, et mitte alati ei ole teadlastel piisavalt vahendeid selleks, et neid aineid hinnata, kas me saaksime midagi teha, et meil ei oleks seal mitte ainult keemikud, vaid inimesed, kes teaksid piisavalt mikroobidest ja bioloogilistest protsessidest ja kolmandaks tahaksin teilt küsida midagi ka, mis puudutab usaldusväärsust ja häid tavasid, häid laboritoaseid ja kas meie süsteemid ja meetodid on head? Äh, aitäh, äh, tere, härra Url. ma nägin teie sõnavõtust, et te PESTi komisjonist olete üht-teist juba üle võtnud, ka keelekasutuse üle võtnud ja mm, palju õnne. ja see, mis PEST komisjonis alati üles kerkis, et kui sõltumatu on see äh, teadus, mm, millele te tuginete, kui te ise uuringuid läbi ei vii ja see bionädal, et EFSA tuleb, seal on vabaühendused, mesinike ühendused ja mm, absoluutselt kõik hea ja halb, Monsanto ja nii edasi ja kõik arutavad tekitavat küsimust, et kuidas me saaksime koguda mesilaste surmade kohta andmeid, äh, selle asemel, et arutada seda, et kuidas oleks võimalik seda äh, katastroofi äh, lõpetada. Prantsusmaa Toiduohutuse Amet ja siis äh, EKPA pealobist, äh, kes sinna üle jooksis ja mul on küsimus, et kes selliseid üritusi rahastab, ma tahaks teada, et kuidas äh, selliseid üritusi rahastatakse, seda ühingut rahastatakse ja ma tõesti tahaks, et meie komisjon saaks vastava dokumendi. proua Hoibus, palun. aitäh, aitäh, härra Url. ma veidi olen imestunud selle üle, et te inimeste äh, muresid äh, peate puhtalt emotsioonideks. Ähm, see ei ole ju nii, et inimesed oleksid lasknud end äh, oma emotsioonidest kaasa kiskuda, et neil on nüüd hirmud. kui mul on glüfosaat uriinis, siis see on seal, sõltumata minu emotsioonidest ja minu arvates see ei peaks seal olema ja kui kõike siin äh, nimetada emotsioonideks, see on minu meelest täielik häbematus, eriti võttes arvesse ta-, seda tausta, et äh, meil kõiki asju ei ole mm, teaduslikult tõestatud, et äh, PESTi komitees on erinevaid lähenemisi nähtud, see ei puuduta mitte ainult glüfosaati, vaid ka väga paljusid muid valdkondi, kus ei ole võimalik öelda, et teadus ütleb, vaid et seal ongi väga erinevaid Ähm, lähenemisi, väga erinevaid äh, tulemusi ja siin nüüd öelda, et kõik on lihtsalt emotsioonides kinni, see on minu meelest küll väga vale. sama puudutab äh, putukate suremist, see on ju ähm, tõsiasi, selle, seda on teadlus, teadus tõestanud. nii et mulle meeldiks, kui te sellesse teistmoodi suhtuksite. ja mul on hea meel, et teie EFSA-st ei pea võtma tööstuselt raha, aga me peame leidma lahendusi, kuidas te saaksite sõltumatuid teadlasi, sest äh, sellest ei ole mingit kasu, kui teie seda raha ei saa, aga saavad teie teadlased, äh, kelle, äh, kes teie heaks töötavad. E aitäh, aitäh selle eest, et olete valmis siia ikka tulema. ütlesite õigesti et EFSA peab pakkuma teaduslikke vastuseid kodanike muredele, kes soovivad ohutut toitu ja selles osas oleme nõus ütlesite samuti, et suur osa vastutusest on poliitiline, siin puudu on rahast, puudu on ka rahast mm, investeerimaks koolitusse eh, ja tööstusesse, selleks et mm, arengutega sammu pidada. samuti rääkisite läbipaistvusest, aga tundub, et äh, kogu vastutus on ainult poliitiline glüfosaatide puhul, aga tuli välja see tegelikult, kuidas üldse tekivad kahtlused seoses äh, teie sõltumatusega. tahaksin küsida järgmist. hajutamaks neid kahtlusi Teie, kes te neid seisukohti välja töötate, miks te rohkem ei kasuta eh, ettevaatusmeetmeid, miks, kuna teil sellised vahendid on? Eh, miks te ei kasuta selliseid meetodeid rohkem, kui mingit kindlust tegelikult ei ole? proua Aguilera kõne mikrofon. Perdón. Bienvenido, señor Ur. tere tulemast, härra Url, meie komisjoni. olen ka PESTi komisjoni liige. ja oleme pidanud samu arutelusid võit võitlus teaduse, avaliku arvamuse ja poliitika vahel. ma arvan, et teaduseta ei saa asju paremaks muuta elus. ma arvan, et EFSA süsteem on korrektne ja toimiv süsteem. ma olen nõus, võib-olla on meil vaja rohkem eelarvelisi vahendeid. ja siin on poliitikutel vastutus ja oluline roll täita on avalik arvamus, kes äh, on teatud seisukohtade vastu, kelle, kellega mõnikord manipuleeritakse, kuid samas on oluline tagada läbipaistvus. meil on olemas hea süsteem, toimiv süsteem, mida tuleb parandada selleks, et võidelda selle umbusalduse vastu ühiskonnas. suur tänu. ka mina tahaksin teha mõned tähelepanekud teie sõnade kohta. Te ütlesite, et EFSA annab teaduslikud vastused eh, kodanike emotsionaalsetele muredele. mina arvan, et see on prakti-, praktiliselt solvang kodanike aadressil, kodanikud teavad, et eh, teadlaste positsioon ei ole neutraalne, väga sageli öö, eh, esindavad nad nende huve, kes rahastavad uuringuid. meil on selle kohta piisavalt me, me, me oleme, me, meil on saanud küllalt nendest pi-, pidevatest skandaalidest. kui te rakendate ettevaatuspõhimõtet ja kui te olete tõepoolest neutraalne, kui see, kui ta nii, kui see nii oleks, siis meil ei oleks kõiki neid ähm, toiduainetega seotud skandaale ja vajadusi turult kõrvaldada mõningaid tooteid, siis ei, siis ei sureks putukad, siis me ei näeks kõiki neid tagajärgi tervisele kuidas te seda ettevaatuspõhimõtet ikkagi rakendate? proua Erans Garcia. aitäh. härra esimees, härra direktor. mina usun teadusesse ja teadlastesse. ütlen seda sissejuhatuseks. tänan teid sõnavõtu eest. minul on järgmine küsimus. Pest komisjonist rääkides ja lubadest praeguste ainete puhul. minu arvates on tegemist halva toimimisega vastastikuse tunnustamise osas liikmesriikide vahel, lubade meetodist rääkides pestitsiidide puhul. milline on teie seisukoht, kas te leiate, et praeguse lubade süsteemi läbivaatamine oleks hea võimalus Euroopa Liidus? Äh, suur tänu, rääkides äh, putukatest äh, autoklaasidel. ma mäletan neid autoklaase, äh, kuhu, aga tegemist oli äh, vanad tüüpi autoklaasidega, mis ei olnud aerodünaamilised, nüüd on nad muutunud. üheksa aastat olen sellega tegelenud ja kui ma räägin, kuulen räägitavat toiduohutusest, enamus räägib, enamuses räägitakse aina pestitsiididest selles kontekstis. oma üheksa aasta jooksul minu puhul ei ole äh, mingisugust pestitsiididega seotud toiduohutuse probleemi, on olnud kaks väga olulist toiduohutuse intsidenti küll, üks, kuus kolmkümmend inimest äh, sõri, suri Saksamaal, sest nad, äh, nad surid, äh, sest nad sõid maheidusid. So-, ja teine juhtum oli hobuseliha juhtum, kus inimesed sõid hobuseliha, arvates, et see oli loomaliha, kuid need ei olnud pestitsiidide probleemid. härra Flanagan Um, I, I think it should be naive or ma ei tea, kas see on nüüd naiivne või valetatakse lihtsalt iseendale, kui hetkekski mõeldakse, et ükski eriala on laitmatu ja teadlased käivad siin alla, sest äh, in-, need inimesed, kes kolitamiiti võtsid, alidomiidi võtsid, nemad väitsid, et äh, tubakas on ohutu ja nikotiin on ohutu, kuid ometi see on naeruväärne paljud inimesed ju on surnud. aga meile öeldi, et see oli väga turvaline. nii et äh, jätkem kõrvale see mõte, et, äh, et teadlased on laitmatud. ei, keegi ei ole, me peame kõigil silma peal hoidma. nii et ma ei tea, miks keegi seda võiks väita. kõige olulisem teie sõnades oli, ma arvan, see, et te olete alarahastatud aga milline teie rahastamine peaks olema? kaheksateist miljonit. kas lisavahendega, mida te kavatsete, kavatseksite ette võtta? mis siis oleks teie lõplik eesmärk ja mille nimel te võitleksite? proua Kadenbach. jah, suur tänu ka minu poolt, et jälle äh, olete nõus meiega asju arutama oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite midagi, mis minu jaoks on väga oluline, et üks asi on poliitiline hinnang ja teine asi on teaduslik hinnang ja mina pean ennast poliitikuks ja Euroopa valijate hääletoruks ja minu otsuste langetamine käib äh, valijate huvides ja peab tuginema teaduslikul poolt äh, tõestatud teabele tuginedes ja eelkõige on seda võimalik saavutada uurimuste abil ja uurimistulemuste abil ja me peame ühiselt püüdlema selle poole, et need teaduslikud dokumendid, mis siin kojas annavad panuse otsuste langetamisse, oleksid võimalikult läbipaistvad ja usaldusväärsed seetõttu toetan väga komisjoni uut ettepanekut, mis puudutab üldist äh, toiduseaduse läbi, läbivaatamist ma, me peame toetama, töötama kodanike huvides, meil on vaja selgemat seisukohta ja ma ei tea, kas seda ütlesite, et äh, ma ei tea, et mulle ei meeldi see, kui äh, öeldakse, et me siin öö, jookseme järgi inimestele, kes lähtuvad emotsioonidest ja et see kõik ei ole teadlastest, teaduslik tõestatud. see ei tähenda, et meil siin kõik riskid oleksid kaetud. Pesti töörühmas me oleme saanud väga huvitava äh, uurimise, mida meile tutvustati, et probleemiks ei ole äh, glüfosaat, vaid äh, muud muud kemikaalid, mis selle tulemuse, kasutamise tulemusena on tekkinud ja seda te üldse ei uuri. me ei tohi seda asja niimoodi käsitleda, et äh, tegemist on ainult äh, mingite hirmude ja emotsioonidega, vaid me peame äh, vaatama seda, et kuidas me saame töötada niimoodi, et kui kodanikel on põhjendatud kahtlusi, siis me ei ütleks, et meie teeme nagunii alati kõike õigesti Dla Komisji Ochrony Środowiska, pan poseł Dorfman. härra Dorfman. aitäh, härra direktor, et te jälle siin olete. Teie eh, sisend on alati väga huvitav. Eh, mul on siin mulje, et me oleme ühes paadis, poliitikud ja teadlased, ja vahel oleme kõik äh, libauudiste ohvrid, mida levitatakse uutes äh, digitaalsetes meediakanalites ja mõned meist, äh, kes siin poliitikas on pahased libauudiste mm, üle väga usinalt levitavad ise teaduslikke libauudiseid. ma olen pärit Itaaliast ja teie töötate Itaalias ja mul on üks väga huvitav ähm, äh, näide. mainisite Shishila fastidioosat, poliitikud mainisid, et seda üldse olemas ei ole ja et selle äh, Äh, sellest räägitakse ainult sellepärast, et äh, keemiatootjad saaksid äh, oma vahendeid müüa. kas te ei arva, et me peaksime võitlema libauudiste vastu, kui need tõesti on libauudised, aga teiste puhul peaksime asju analüüsima? et meil on vaja kui korralikku sekkumist ja see ja muuhulgas ka karistusõiguslikku sekkumist. härra Kalinovski. okei okay suur tänu, härra direktor. Te rääkisite Aafrika seapalavikust, majandus, sotsiaalprogrammidest. Euroopa Liidus on järjest rohkem piirkondi, kes, mis on sellest loomahaigusest äh, ohustatud, see on tootjate ja, ja töötajate jaoks suur probleem, ta- ja tarbijate jaoks Euroopa Komisjon loomulikult on jälginud tähelepanelikult olukorda ja, ja liikmesriikides on kehtestatud menetlused selleks, et selle haiguse levikut piirata. kuid äh, draama puudutab põllumehi, kes jäävad ilma sissetulekuteks, ma arvan, et selle probleemiga ei tegelda kohasel viisil. mina arvan, et peaks olema eraldi programm, ühenduse programm, mis saaks toetust Euroopa Liidu eelarvest et võidelda selle haigusega. näiteks minu koduriigis on ainult väga vähe ettevõtteid, kes on kokku puutunud selle äh, haigusega, kes on, oleks saanud kompensatsiooni. ja see on lihtsalt äh, lubamatu minu arvates. Äh, tudi z moje strani prisrčen pozdrav na tej seji. suur tänu tere tulemast tänasele koosolekule, väga oluline on neid teemasid kõiki arutada. rääkides pestitsiididest, pestitsiidide kasutamisest. Äh, küsimus on, kes keda usub ja kas on piisavalt infot saadaval? ma arvan, et need küsimused tõusetuvad ka pärast tänast ko koosolekut ja meie ees on selgelt dilemma mis on minu isiklik dilemma siinkohal poliitikuna ning meie komisjoni liikmena? me kindlasti langetame otsuseid oluliste asjade kohta, mis äh, mõjutavad meie kodanike tervist. aga ka olen ka puuviljakasvataja, olen viimased kolmkümmend aastat kasutanud pestitsiide, sealhulgas glüfosaati. olen ka tarbija. kasutan ja söön toiduaineid. minu küsimus on, mida ütleksite mulle ja teistele eurooplastele, kes tarvitavad toitu toiduks, kas see on turvaline või see ei ole turvaline, mis on EFSA eeskirjad, kas need äh, on usaldusväärsed, kas me võime tõesti rahulikult süüa Euroopas valmistatud toiduaineid? aitäh ja ma pean ütlema, et väga tore, et te olemas on ja teie isiklikult ka olemas olete ja EFSA ka muidugi. aga tahaksin teid, ma oleks tegelikult pidanud öö, äh, teiselt, teisiti alustama oli võimalus teid külastada ja see suurendas minu austust teie töö ees. mul mulle meeldiks, kui te paremini oma uurimiste tulemusi tutvustaksite, te teete seda juba ja loomulikult tuleb äh, nende uurimuste tulemusi poliitiliselt siis äh, hinnata ja ära kasutada aga see, mm, mind isiklikult huvitavad glüfosaat ja neonikotinoidid, et äh, iga tulemus ei pea isiklikult äh, meeldima inimesele, aga ma paluks, et need kolleegid, kes tavaliselt ütlevad, et EFSA ei kõlba mitte kuskile, siis teised äh, teinekord, kui tegemist on neonikotinoididega, arvavad, et palun järgige EFSA-t ma arvan, et me peaksime olema rõõmsad selle üle, et EFSA on olemas ja minu palve oleks, et te oma tulemusi paremini levitaksite ja minu küsimus oleks, et mida saaksime me paremini teha, mida saaks poliitika omalt poolt äh, teha, et teie töö oleks parem, sest teie ju meie poliitiliste otsuste jaoks annate äh, erialase aluse. Äh, ja kui lubate, võtaksin nüüd ise sõna. härra Kalinovski rääkis Aafrika sigade katkust. kas me teame, kui äh, laiaulatuslik see nähtus on, kui kiiresti see, see epideemia edasi liigub, me mäletame, et äh, Hispaania on kokku puutunud väga tõsiste loomahaigustega. ja üks laiem küsimus. millisel määral Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on valmis tõsiste epideemiatega tegelema. meil on tõeline vajadus tegutseda, on vaja logistilisi vahendeid ning ka tarbijate reaktsioon on olnud enneolematult äh, suur. meil on ühtlasi vaja kontrollisüsteemi, siiamaani ei ole see piisavalt adekvaatne. on äh, on vaja väli, väliskontrolli ja ka sisemist kontrolli. mulle tundub, et me ei ole piisavalt hästi valmis loomahaiguste epideemiateks. ja teine küsimus, loomade heaolu. me kõik armastame loomi, kuid antud juhul tuleb tegeleda väga konkreetsete asjadega, mida tohib teha, mida ei tohi. tuleb leida piisav tasakaal erinevate liikide puhul. mõnikord tekivad absurdsed olukorrad. metsloomad näiteks kõnnivad linnade tänavatel, kahjustavad infrastruktuuri, näiteks äh, veevarustust ja kes selle eest maksab, siis põllumehed. meil on rohkem vahendeid Horisont kaks tuhat kakskümmend jaoks, teadusuuringute jaoks, volinik Hogan on teinud suuri jõupingutusi selleks, et meil oleks kümme miljardit teadusuuringuteks põllumajandusvaldkonnas, toiduohutuse valdkonnas. kasutagem siis neid vahendeid ja andkem teadlastele konkreetsed ülesanded, sest väga sageli teadlased tegelevad liiga palju sellega, mis toimus minevikus, selle asemel, et mõelda tulevikule. Teil on nüüd vähe aega vastuseks, härra Url kümme minutit rohkem kahjuks mitte. jah, thank you very much. suur tänu. aga see menetlus on mulle juba tuttav, see mind ei üllata. et mul on ainult kümme minutit aega, et selleks, et vastata, et anda teile väga põhjalik vastus. emotsioonidest rääkides äh, loomulikult see ei ole kuidagi äh, halvustav, ma arvan, et see on, emotsioonid täiendavad ratsionaalset lähenemist, see on see, inimest tekitab hir-, inimestes hirmu ja muret ja see on normaalne, inimesed peavad sellega kokku puutuma, see ei tähenda, et inimestes poleks ratsionaalsust, see on lihtsalt ähm, täiendus. see muudab poliitilist dünaamikat sageli aga rohkem kui teaduslikud faktid. tahtsin seda väga selgelt rõhutada mitmetest sõnavõttudest äh, tuli välja küsimus, et kas, äh, kas on piisavalt äh, sõltumatuid teaduseksperte. mina ütleksin, et sellist asja ei olegi olemas kui sõltumatu ekspert ja ei ole ka kunagi olemas olnud, ma arvan. sest see sõltumatus on alati suhteline, mis inimesel või teadlasel saab olla kunst seisneb selles, ma arvan, mitte kust leida täiesti sõltumatu ekspert, tähtis on leida ekspert, kellel on teadmised, mis ei tekita konfliktset olukorda, me peame valima eksperdid nii, et nad ei kuidagi, et nad ei satuks kuidagi konflikti, ehk siis, et nad on lojaalsed ähm, mitmes mõttes, näiteks rahastaja suhtes, mitte ainult avalikkuse ees ja seda tuleb vältida ja seda me ka teeme EFSA-s, meil on väga keerukad poliitikad selleks, et huvide konflikte ära hoida. küsiti ka, miks kulub nii palju aega edusammude jaoks äh, neonikotinoidide osas või näiteks kumulatiivsete mõjude osas, miks see nii kaua võtab? võtab sellepärast, et ühest küljest on komplekssete teadusuuringutega tege-, tegemist, kemikaalide kumulatiivse mõju hindamine on väga kompleksne, me oleme, EFRA on siin esirinnas ja käesoleva aasta lõpul avaldame kaks esimest raportit selle kohta, kuidas pestitsiidide kumulatiivne mõju mõjutab ähm, äh, keskset närvisüsteemi ja kilpnääret, see võtab kaua aega. ja tulen tagasi ressursside juurde, mida saab teha kaheksateist miljoniga? me oleme tõesti alarahastatud ja mida me siis teeksime, kui meil oleks rohkem raha, küsiti, saaksime teha palju rohkem teadusuuringuid ja palju rohkem andmeid koguda ja kujundada metoodikaid eh, endokriinsüsteemi mõjutajate kohta, kemikaalide segude, madala, madalate annustega mõjude kohta, sünteetiliste ainete kohta, kõik see vajab teaduslikke vastuseid ja saame väga väikseid samme ainult astuda, sest meil ei ole rahalisi vahendeid Te mainisite head laboritavasid, see on OECD süsteem, mis tagab, et äh, uuringuid tehakse vastavalt protokollile äh, ja tulemused kehtivad kolmekümneks aastaks, see ei tähenda, et see on kõrge kvaliteediga uuring, aga see näitab, et rotatsioon toimub äh, ja meie jaoks riskihindajatena on see väga oluline. ja et me saame vaadata, kuidas rotatsioon toimub, kui näiteks viime läbi pestitsiidide hinnanguid rohkem kui kord mainiti ettevõtluspõhimõtet. miks me ei rakenda ettevõtlusvaatuspõhimõtet? siin tuleb teha vahet. riskihinnangu puhul me ei saa rakendada ettevaatuspõhimõtet. me saame anda ajahetkel parimat nõu ja öelda, kui suur on ebakindlus. aga see, kas risk ja ebakindlus on aktsepteeritav või mitte, on poliitiline otsus siin tuleb teha läbi, pidada läbirääkimisi siinsamas ruumis, see on riski vastuvõetavuse küsimus ja kui te leiate, et andmetest ei piisa või et ebakindlus on liiga suur, siis saab rakendada ettevaatuspõhimõtet, seda ei saa aga teadlased äh, tõstatada. ka küsiti kommunikatsiooni kohta, mida saaksime koos teha selleks, et paremini teavitada meie tegevusest ja see on õige ja see on ka komisjoni ettepanekus äh, muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, kuidas riskihaldajad, riskihindajad ja liikmesriigid äh, suhtlevad, ma ei ütleks, kuidas nad kõnelevad mitte ühel häälel, kuid rohkem ühel häälel, ütleksin, eriti kriisi ajal. see oleks juba suur samm edasi. selleks, et segadust ära hoida tarbijate tasandil ja ka vastaksin teie küsimusele selle kohta Äh, mis puudutas teadlaste ülbust, justkui meie valduses oleks äh, tõde. ei, muidugi mitte. keegi ei räägigi sellest. teadus on alati ligilähedane tõeversioon. see, mida me täna ütleme, võib olla homme vale. Te mainisite seda nikotiini osas. meil on, äh, meil oli ka hullulehma tõve juhtumist, keegi ei oleks arvanud, et proteiini võiks miski mõjutada, see oli kaheksakümne viiendal aastal mõeldamatu, kuid kaks aastat hiljem saadi selle eest Nobeli auhind. nii et äh, meil on ala, me oleme alati alandlikud ja teame, et me võime tõele jõuda ligilähedale, kuid me anname parima võimaliku vastuse alati ja sellel ei ole ka alternatiivi. muidugi ei saa väita, et meie teame ja teie peate meid järgima. ei, kindlasti mitte, me pakume teile midagi ja siis teie otsustate, kas selle, kas selle kas seda riski saab aktsepteerida või mitte. kas äh, pestitsiidide kinnitamise süsteemi saab parandada, jah. ma arvan, meil on pestikomisjon, teil on pestikomisjon, see on oluline töö ja ma arvan, et parimad eeskirjad vasta-, on ka Refiti kontekstis. kas meil peaks olema kaheetapiline menetlus Euroopas või, või mitte, sellega me ka tegeleme pestikomisjoni ja Refiti kontekstis, ma arvan, süsteem on hea, kuid seda saab parandada selles ei ole kahtlustki. järgmisena härra Dorfmann, mainisite te Xylella fastidiosa küsimust ja Itaaliat. ja ma arvan, et Itaalia ametivõimud mõnikord ei tegutsenud päris kiiresti, kui selline loomahaigus, kui oleks loomahaigus sel-, siis teki-, tekiks sellises kontekstis suur probleem, aga mitte mina ei pea siin hinnangut andma, ma arvan, loomahaiguste nagu ka taimehaiguste puhul on meil vaja konkreetset äh, sekkumist selleks, et nende haiguste levikut piirata ja siin EFSA teaduslikul tasandil töötabki selle nimel, et toetada riskihaldajaid otsuste langetamisel. väga üldine küsimus oli, et äh, kas äh, meie toit on ohutu? Euroopa toiduohutuse olukorra üle võime olla uhked, ma arvan me ei peaks küll iseendaga rahule jääma alati, ala-, liiga palju intsidente siiski leiab aset äh, toit, toiduainetest ka seotud haiguste osas, äh, haiguspuhangute osas, nakkuste osas, me ei saa kunagi ra-, jääda päriselt rahule, aga see staatus, mille oleme saavutanud, oleme maailma suurim toidueksportija, see peaks meid ka panema äh, mõtlema, et peaksime olema ka üsna rahul, et me oleme eeskujuks paljudele riikidele maailmas kes soovivad saavutada samasugust äh, toiduohutuse taset. ja, ja parima väljanoppimise teema. ma ei taha, taha teid veenda selles, et meil on õigus, ma ei taha teid veenda selles, et, et see, mida EFSA teeb, on alati parim. aga tahaksin saavutada, et, et te ütleksite, et mulle võib-olla poliitiliselt ei meeldi EFSA hinnangu tulemus, aga ma usaldan protsessi ja meie teeme kõik, härra Häusling, selleks, et teid veenda, et te võite seda protsessi usaldada. võib-olla teile tulemused küll ei meeldi, see võib alati juhtuda, aga me teeme kõik, mis on meie võimuses, selleks, et te saaksite protsessi, inimesi ja metoodikat ja andmeid usaldada, mida kasutame. EFSA loodi selleks, et äh, teenida avalikku huvi. EFSA-l ei ole muid huve, meil on nelisada viiskümmend töötajat ja meil on ainult üks huvi, teenida avalikku huvi huvi, miski muu ei ole meile tähtis ja ma arvan, et me saame ka sellesse panustada rohkem, veelgi rohkem, kui meil on pisut rohkem ressursse, suur tänu. suur tänu. head kolleegid. tulistasin iseendale jalga. pidin kärpima härra Urli kõneaega, nii et ta ei saanudki vastata minu, minu küsimusele. aga mis teha? nii, selline on esimehe roll kord, suur tänu teile kõigile. kindlasti tuleme nende teemade juurde tulevikus tagasi. EFSA roll toiduainete ohutuses, see on väga oluline teema. tarbijate tervis on ju sellega seotud, suur tänu teile ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. soovime teile samuti head suvevaheaega ja kindlasti kohtume uuesti sügisel, järgmine päevapäevapunkt on põllumajandussaadustega kauplemine ja standardiku, standardite hindamine. esimesena saab sõna proua Anna-Liisa Zetsa, kes esindab põllum-, Põllumajandusuuringute ja Majanduse Nõukogu Itaalias ja sõna saab ka Jo Svinnen kes esindab Euroopa Poliitikauuringute Keskust Belgiast. töötab ka INRAS Milano ülikoolis. tere tulemast ekspertidele. olete, olete koostanud uuringu, mis puudutab põllumajandussaadustega kauplemist ja vastastikku standardite hindamist. see on meie poolt tellitud äh, meie poolt tellitud ja poliitikaosakonna B poolt tellitud uuring. kolleegid, me räägime pidevalt välismõjudest ja nende olulisusest, põhimõtetest, mida tuleb rakendada kaubanduses, eeskirjadest, millega puutume kokku, sest on äh, maailmas terve rida põhimõtteid, mis üksteist mõjutavad ühtede tegevusel on mõju teistele. me tahame ühtlustada seadusandlust kaubandusõiguse vallas ja ka eeskirjade vallas ja just eriti standardite vallas, selleks, et lihtsustada kaubavahendust, see on pikaajaline protsess. nagu te teate olukorrad on erinevad meie ees, erinevad riigid, mõned riigid on protektsionistlikumad, mõned kehtestavad täiendavaid tollimäärasid ja teame ju, mis hetkel toimub, mida on teinud president Trump, millised on olnud tema otsused, see ei puuduta meid küll nüüd otse. Teid on täna siin kolm, teil on kakskümmend minutit küsimustele vastamiseks ja, ja jagage palun kõneaeg omavahel ära. härra professor, te olete meil tavaline külaline. otsustage ise, kes esimesena sõna saab ja teil ongi sõna. Eh, aitäh, enne kui alustan, tahaksin tänada teid selle eest, et kutsusite meid siia tutvustama meie uuringut lühidalt siis äh, on äh, meie ettekanne täna järgmine. kõigepealt äh, tutvustame raamistikku, tutvustame raporti struktuuri, selle eesmärgi. professor Svinen räägib natuke ka teoreetilisest taustast ning seejärel läheme edasi juba konkreetsemate juhtumite juurde, mida me vaatlesime ja lõpetuseks siis kokkuvõte ning mõningad mõtted ka tuleviku tarbeks. meie töörühm koosnes neljast Euroopa institutsioonist, nõukogu, eh, siis eh, põllumajandus, eh, Itaalia põllumajandusmajanduse uuring, CEPS poliitikauuringute keskus, Milano ülikool ning sealne keskkonnauuringute osakond ning meie raport on jagatud nelja osasse. analüüsime siin standardite arenguid. teises osas on tegemist siis harmoneerimise tasandiga standardite osas ning räägime samuti sellest, kuidas nende standardid mõjutavad erinevaid aspekte, eriti just arenguriikides ning lõpetuseks räägime Euroopa Liidu standarditest ja erinevatest kokkulepetest ning oleme lähtunud siin erinevatest kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest uuringutest. tegemist on täiesti ainulaadse uuringuga, mis me siin selle raporti jaoks läbi viisime. ja lõpetuseks siis äh, kokkuvõte ning soovitused tuleviku jaoks nagu öeldud, meie eesmärgiks oli kvalitatiivne ja kvantitatiivne hinnang läbi viia selleks, kuidas on vastastikuse põhimõtet äh, standardite puhul äh, kasutatud äh, Euroopas põllumajandus- ja toiduainesektori kaubanduses. see puudutab keskkonda, loomade heaolu ja muid küsimusi, mis tegelikult on seotud kodanikuühiskonna väärtustega, kuid lisaks Äh, protektsionismil on ka mm, muid põhjusi, miks riigiti on need standardid erinevad ja miks neid on keerukas harmoneerida. uuringu lõpus aga jõuame järelduseni, et on võimalik midagi ette võtta ka Euroopa Liidu poolt ning liikmesriikide poolt selleks, et vastastikuse põhimõtte kohaldamist parandada. seda ja teha seda nii, et me ei vähendaks kõrgete standardite taset Euroopa Liidus. siinkohal tahaksin anda sõna professor Svinnenile ja seejärel tutvusta äh, ülejäänud ning järeldusi sellest uuringust. tänan väga. ma arvan, et oluline on kontseptuaalse lähenemine kõigepealt paika panna. esiteks standardid on kaubandusaruteludes tähtsal kohal üheksakümnendatel aastatel, näiteks kakskümmend aastat tagasi. kaubanduses räägiti eelkõige tollitariifidest, kuidas äh, impordikvoote vähendada ja nii edasi. ja need, see viis äh, kaubanduskokkulepeteni minevikus viimase kahekümne viie aasta jooksul, mis on teile ka kindlasti tuttavad. ja täna palju ja see moonutab palju vähem kaubandust, kuid teiselt poolt Atlandi ookeanil on neid meetmeid taas hakatud sisse viima. siiski täna räägime rohkem regulatsioonidest ja standarditest äh, ning standardite harmoneerimisest, ühtlustamisest ning regulatsioonide lähendamisest. standardid ei ole uus nähtus, need on ka sama vanad kui kaubandus, isegi Vanas Testamendis on juba viiteid sellele, et kasutatakse ausaid standardeid, ei tohi piima või veini veiliga lahjendada, olenevalt sellest, mis Euroopa piirkonnaga on tegu, aga standardid äh, kehtisid ja mõte on selleks, et kahandada asümmeetrilist informatsiooni, millest äh, teadlased räägivad, ehk siis, et inimesed teavad, et pole veinis vett ja, ja kõrvaldada kõrvalmõjusid, nagu näiteks, kui inimene ostab banaanid ja seda on raske ette näha aga seda saab kasutada ka selleks, et teatud tootjate ja huvide kaitseks edendada ja seepärast on neid väga raske analüüsida. sel, seda nimetaksin ma standardite ökonoomikaks ja poliitikaks, neid on raske eraldada. Neil võib olla selgelt positiivsed tagajärjed, mis, millel on, kui tava, traditsiooniliste meetmete puhul on mõju selge, näiteks et madalad tariifid on head kõigile, ehk siis need võivad olla positiivse mõjuga ühiskonnale, samas võib see moonutada kaubandust ja sellepärast on seda raske analüüsida. kui me vaatame empiiriliselt, siis meil ei ole häid indikaatoreid, et öelda, mis on kaubanduse tulu ja, ja kulud. me kvantif-, on asju, mida saab mõõta kergesti, kuid antud juhul ei saa sest har-, sest ühtlustamine, siin on meil raske indikaatoreid leida, sellepärast on juhtumiuuringud nii olulised, sest neid on vaja iga teema puhul selleks, et äh, arutada üksikasju. üks teine aspekt, mida mainiksin lühidalt, sest me seda põhjalikult ei analüüsi, on mõju arengule. arenguriigid pärast standardite kehtestamist Euroopa Liidu poolt näiteks, mis on juhtunud või jaeettevõtjatele või äh, kettidele, põllumeestele, kui me ka, äh, kui me impordime tooteid, siis mida see tähendab Aafrika põllumeestele? jällegi, väikestel ettevõtetel on sageli raske nende teemadega hakkama saada. Neil on palju raskem osaleda turgudel ja mõelge ka vabakaubanduslepingutele, standardid, väärtuste ahela korraldamine, kuidas jaekaubandus on seotud põllumeestega. rääkides nüüd tähtsamatest põhimõtetest, tuleb seda kõike sissejuhatuseks silmas pidada. aga nüüd mõned arvud äh, proportsioonidest. SBS äh, teatised WTO-le. see, kui riigid kehtestavad standardeid, siis nad peavad äh, WTO-le teatama sellest. aastal kaks tuhat toimus tõeline hüpe ja siis on ka areng olnud äh, eksponentsiaalne ja see pole ka mitte juhus kaks tuhat kaksteist, siis kui toiduohutuse seadused Euroopas muutusid väga palju, EFSA loomine, äh, siis äh, see tõi endaga kaasa ülemaailmseid muutusi ja nii edasi. Äh, peamiselt rikkad riigid on järjest rohkem standardeid kehtestanud, kuid viimasel ajal on ka tõusvad ja arenguriigid neid kehtestanud. ühtne otsemaksete komitee WTO-s, seal on menetlus, kus riigid võivad kaebusi esitada standardite kehtestamise kohta. ja riigid võivad väita, et tegemist on protektsionistlike standarditega või see, kuidas neid rakendatakse, on väga bürokraatlik ja ja me oleme oma uuringus ühes osas seda põhjalikult uurinud, mis puudutab spetsiifilisi kaubanduskaebusi. järgmisel slaidil näete siin, vasakul poolel näete siis kaebusi, mis on äh, SBS-i meetmete kohta esitatud ja te, milliste riikide kohta ja teisel on siis need riigid, kes on esitanud, näete, et Euroopa Liit on mõlemas äh, osas esikohal ehk siis kaebuste esistamise osas ja ka, ja see riik või piirkond, kelle suhtes kõige rohkem kaebusi esitatakse. Ameerika Ühendriigid on teisel kohal mõlemas ja Hiina on neljandal kohal mõlemas. arenguriike on siin väga vähe, nagu näete, ja sellele on ka, selleks on ka omad põhjused. võime spekuleerida selle üle. üks valdkond, kus uudised on head, on see, et ligi viiskümmend protsenti kaebustest, mis on Euroopa poolt esitatud, need on leidnud rahuldava tulemuse ja teine Rafa Rotsetsavel räägib sellest kohe. teine tähtis asi on kaebuste iseloom, mida on algatanud, mida on algatanud Ameerika Ühendriigid või Euroopa Liit, need on üsna erinevad. Yes. So here are a picture of the main Need näete siis peamised ka kaebused või küsimused, mis on tõstatatud Euroopa Liidu aadressil. mõningaid neist on olnud väga keerukas lahendada. sellepärast, et eh, siin leiab kajastamist väga erinev lähenemine. see näitab, kas, näiteks on seotud eh, pestitsiidide eh, piirangutega taimede tervise puhul, kui näiteks tahetakse kaitsta Äh, mingeid taimi, tsitrusiliste haigused Aafrikast näiteks, siin olid väga pikad läbirääkimised käimas. sertifikaadid, märgistus ja inspektsioon, samuti Euroopa Liitu süüdistatakse selles, et me sunnime peale uute eksootiliste äh, toiduainete puhul teatud nõudeid või ka geneetiliselt moondatud toiduainete puhul samuti teatud ainete kasutamist või äh, töötlusviiside kasutamist piirame antimikroobne töötlus näiteks Ameerika Ühendriikide puhul. tsonooside puhul, äh, kui tsonoos on lahenduse leidnud, äh, see oli siis selle eelmise punktiga seoses. mikrofon, palun. The... siin te näitate, kuidas konkreetsed kaubandusküsimused on jaotunud alates üheksakümne viiendast aastast kuni praeguse hetkeni. toiduaine ohutus ja loomatervis äh, on puudutanud kõige suuremat osa kaebusi, siis äh, taimetervis ja siis muud küsimused, bürokraatlikud ja muu selline inspektsioonid, märgistamine me oleme välja valinud neli juhtumit, esimene kaheksa on, on kvantitatiivsed, teised on kvalitatiiv, kvalitatiivsed. tariifide hindamine ja erinevused siin, kui me räägime standarditest, siis peame kõik juhtumid üksi eraldiseisvalt läbi vaatama, sellepärast et nad kõik on vägagi erinevad. aga lõpptulemusena saame teha teatud järeldusi. esimene neist oli Euroopa Liit versus äh, Ameerika Ühendriigid ja vastupidi ja puudutas liha ning piimatooteid. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid omavad sama palju fütosanitaarstandardeid ligi kaks tuhat mõlema puhul. aga erinevad struktuurid on meil. ja me nägime, et piimatoodete puhul veelgi suuremad erinevused. kui me hakkame äh, analüüsima neid äh, kaebusi, siis Euroopa Liit kaebas peaasjalikult sertifitseerimise inspektsiooni äh, jälgimise ning ja samuti selliste oluliste teemade kohta nagu hormoonide kasutamine, kasvuhormoonid, teatud keemiliste ainete kasutamine äh, sealiha puhul ning äh, samuti äh, ravimeetodid linnuliha puhul samuti keharakud äh, piimas. ning äh, see puudutas siis standardit, seda, kas meie meelest need olid äh, ausad või mitte. nüüd Euroopa Liit ah,. puudutas eelkõige just hullulehma tõvega seotud piiranguid. edasi eh, Hiina puhul eh, Euroopa Liidu e-, ekspordi piiramine teatud riikidesse ja see oli seotud tsonoosiga, eh, tsonoosiga. Mehhiko puhul on meil kaubanduskokkulepe, aga keelustati Euroopa sealiha eksport. seakatku tõttu me nägime, et menetlused on väga pikad, ei ole läbipaistvad. ning me nägime, et väga äh, kõrged tasud olid selleks, et äh, eksportide hulka saada, viidi läbi inspektsioone ning iga Euroopa ettevõte pidi ise siis selle inspektsiooni eest maksma. sõnaoside puhul oli probleem äh, ka Lõuna-Koreaga. meil on nendega vabakaubanduskokkulepe ja see puudutas siis ka hullulehva tõve. siis äh, probleem on siin kahene esiteks Euroopa Liidu loomaliha maine pärast hullulehma äh, tõve puhkemist võrreldes äh, Austraalia või Uus-Meremaaga, siis Korea tarbijate silmis, kuid samuti oli probleemiks see, kuidas elusloomadega äh, Lõuna-Koreas toime tuldi Hiina puhul äh, linnugripi tõttu tekkis äh, ka kanalihaga probleeme. ühtset on äh, siin nende kolme juhtumi puhul see, et need riigid ei tunnusta regionaalsuse põhimõtet Nad ei lõpeta importi ühest riigist, eh, vaid kogu Euroopa Liidust. mitte ainult, eh, ehk siis keeld on, ei ole mitte ainult seal, kus haigus on tekkinud, vaid kõikjal Euroopa Liidu puhul. aga Mehhiko puhul oli niimoodi, et liikmesriigid pidid siis läbi rääkima ise Mehhiko äh, võttis äh, Taanilt äh, keelu maha. see puudutas töödeldud liha ka Hispaaniast ja Itaaliast, aga mitte teistest riikidest. sellest teeme ka omad järeldused. puu- ja köögiviljad, Brasiilia, India, Filipiinid, need nende puhul Äh, me süüdistasime, et neil riikidel on impordi äh, piir, piirangud Euroopa Liidust äh, tulevatele kaupadele. see on tulenenud kontrollist, mis nad peavad läbi viima ning väga keerukas on tootjatel teada, millised on eeskirjad seega nõuame suuremat läbipaistvust. meil on üks direktiiv Euroopa Liidus, kus kõik on kirjas, aga see, neis riikides on erinevad asutused, mitmeid erinevaid äh, määrusi, mis ei ole tõlgitud, mis ei ole ka kuskil veebis üleval, eriti just äh, kiiresti riknevate äh, toiduainete, mm, puu- ja köögiviljade puhul võib see vägagi kulukaks osutuda. India puhul on meil veel üks piirang. Nad nõuavad Nad kasutavad suitsuga töötlemist, mis on mujal keelustatud. see teema on endiselt, on pikalt juba arutelul olnud pärast läbirääkimisi selgus, et äh, on võimalik äh, seda töötlemist kasutada, edasi teha ka teiste ainetega, aga nüüd India on küsimärgi alles see, see, selle, kas see, see uus aine, mida kasutatakse, on sama tõhus kui vana. Äh, samuti lauaoliivide standardid siin läbi tehniliste läbirääkimiste jõuti kokkuleppele standardis. ja mõne hetke pärast tulen selle juurde veel tagasi. ja viisime ka me kvantitatiivse uuringu maksimumjääk tasemele ning äh, see puudutas siis pestitsiidide kasutust äh, toodetes. kui me vaatame neid riike, kus äh, sama tasandil kui Ameerika Ühendriikides, siis seal on tase väga kõrge, aga kui pärast analüüsida lähemalt olukorda, kõik sõltub sellest, millist äh, töötlust on kasutatud ja kas on nulltolerants või mitte. Euroopa Liit. lubab juhuslikku kokkupuudet. ning see on välja toonud selle, et väga suur lõhe on nende kahe vahel, kahe seisukoha vahel. me ei ole lahendust leidnud. analüüsimisega geograafilisi tunnusmärke seda puhul ning leidsime, et see kokkulepe on sammuks edasi selles osas kuidas ära tuuakse no, kuidas tunnustatakse regionaalset päritolu ka rahvusvahelistes kokkulepetes, loodetavasti on sellel positiivne mõju ka meie ekspordile. palutakse, et võtaksin kokku järeldused siis. selles aruandes on välja toodud tõendid selle koha, ta, kuidas standardid on äh, üksteisele lähenenud, seda nii harmoniseerimise osas, see puudutas siis äh, jääkmäär, äh, määrasid pestitsiidide puhul kui ka geograafilisi tunnusmärke, aga selline regulatiivne lähenemine ei ole ilmtingimata alati kasu toonud kaasa. osa harmoneerimisest võib olla ka kulukas kui äh, lahknetakse sotsiaalsest optimumist, mis selle vastavas riigis on, näiteks Ameerika Ühendriikide puhul oli raskusi. ja regionaalsuse põhimõttega on olnud probleeme, aga parema koostöö puhul on võimalik neist raskustest üle saada tuleviku jaoks. mõningaid küsimusi on raske lahendada, kui ei ole mingit kokkulepet ja teaduslikke tõendeid. siin viibis ka EFSA direktor. nii et teame, millest jutt käib teadlastel on väga oluline roll selleks, et äh, lisakonflikte vältida selles valdkonnas. konfliktide lahendus äh, võiks seisneda ka paremas koostöös, äh, ametlike kontrollide harmoneerimisel, paremas jälgitavuses, olemasolevate süsteemide parandamisel. tähtis on see, et riski haldamine leiaks aset, vähemalt riski hindamine ning äh, ka meie ametite tegevus on väga oluline. Olivi nõukogu puhul me suutsime ta saavutada tulemusi. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema suuremat koostööd siin. see tähendab seda, et nad peavad koos läbirääkimisi pidama, kui äh, on tekkinud muresid ühe riigiga, kuid samuti tähendab see ka seda, et ühe liikmesriigi puhul saavutatu võib siis teistele olla eeskujuks. ja lisaks selle Euroopa Liit saab ka parandada institutsionaalset suutlikkust arenguriikides seoses standardite paikapaneku elluviimise ja muuga. suur aitäh tähelepanu eest ja oleme valmis küsimustele vastama. Sorry to be long. Please, ma'am. Dziękujemy za prezentację. Czas na... Suur tänu teie sõnavõttude eest. ja ilmselt tuleb siit palju küsimusi, rohkem küsimusi kui märkusi parlamendisaadikutelt. Madame Aguilera. proua Aguilera on esimene kõneleja. suur tänu selle sõnavõtu eest. Teie poolt koostatud uuring on igati huvipakkuv. mina tahaksin lühidalt äh, rääkida ühest aspektist, konflikt Ameerika Ühendriikidega oliivide osas. Hmm. tollimäärad on kolmkümmend neli protsenti ja WTO-s on vaidlus. mina tahaksin kuulda teie seisukohta selle kohta. see küsimus see vajab kindlasti arutamist WTO-s, see on tõsine probleem oliivikasvatuse sektori jaoks, aga see võib mõjutada ka ÜPP toetusi. teisalt Brexili Brasiilia probleem on Mercosuri kokkulepe, kuid Euroopast toimuva impordiga on endiselt probleeme. miks on nii palju Türgiga sanitaarprobleeme, kas sellele on mingisugune selgitus? ja nende kolme küsimuse osas tahaksin teie arvamust uh,. härra Agnew äh, rääkides standardite vastastikusest ja selle hindamisest põllumajandusest, siis oli huvitav, et teil oli siin üks tabel, te mainisite siin kolme peamist äh, kaebuste põhjust, äh, taime ja siin ja muud, ja siin oli kuus protsenti oli muid põhjuseid, kas te võiksite ka näiteid tuua nende kuue protsendi juhtumite kohta, mis ei ole olnud nende kolme suurema põhjuse hulgas? preso. Sì, grazie Presidente, grazie. suur tänu, härra De Castro. suur tänu. Äh, suur tänu kolleegidele, proua Zetsale, härra Svilnenile. tänan tulemast, oli äärmiselt huvitav kuulda teie sõnavõtte ja just, mis puudutab just vastutuste rakendamist äh, Euroopa Liidu eeskirjade osas, mis on liikmesriikide kohustuseks välispiiridel arvestades Euroopa Liidu rolli, kaubanduskokkuleppeid maailma erinevate riikidega, arvestades seda rolli, kas teile ei tunduks õige luua Euroopa ametit, mis analüüsiks neid ligipääsureegleid? Pole ju kahtlust, et mõned riigid äh, ei ole piisavalt tähelepanu pööranud või et üleilmastumine toob kaasa ka haiguste üleilmastumine näiteks, Xylella fastidiosa jõudis läbi Amsterdami sadama Euroopa territooriumile. see bakter oli taimedel, mis ei olnud oliivid ja siis mõjutas see oliive, on ka olnud muid haigusi. nii et harmoneerimine on tähtis küsimus, kuidas liikmesriigid selle surve kontekstis saavad üksi selle probleemi lahendatud kui ei ole ühtegi ametit, mis sellega tegeleks, mis sa arvate sellest mõttest? suur tänu, ma rohkem sõnasoovijaid ei näe. ei siiski. raportöör. suur tänu, lühike küsimus. analüüsisite päritolutähiseid mis on kolmandate riikidega läbirääkimiste objektiks. mina mõt-, mina aga tahaksin küsida nende päritolu tähiste kohta, millest ei räägita siin. näiteks Manchego näide Mehhiko puhul juust, niisiis seda ei arvestata läbirääkimistel ja seda ei arvestata ka lepingu puhul. kuidas sellisel juhul kaitsta päritolu tähist, millega ei arvestata? kuidas selle tuntust tagada, kui lepingus sellega ei tegelda. kolmandate riikidega kõnelustes, näiteks Rioja puhul, Argentiinaga läbirääkimistel, kui läbirääkijad võtavad otsuse, WTO paneel langetab otsuse, aga mõned aastad hiljem äh, samad äh, rikkumised jätkuvad, nagu Rioja puhul Argentiinas, kuidas siis toimida? head kolleegid, sellega on kõnelejate nimekiri ammendatud. härra Jaar, härra Bogovitš, härra Hoitema, härra Flanagan ei esitanud küsimusi, see on üsna ebatavaline. Mm, siin on midagi peidus. aga nüüd annan sõna ekspertidele. Teil on kokku kümme minutit, no ütleme kaksteist ja ärge palun korrake seda, mis on juba öeldud, öelge midagi uut. nii, siis üritan lühidalt vastata. alustan sellest, mis ütles äh, härra De Castro ja juurdepääsureeglite kohta. meie oma järeldustes ütlesime, et riskianalüüs riskihaldus on sama oluline kui riski hindamine. nii et äh, ütleme, et siin on vaja samavõrdselt pingutada kui äh, riskianalüüsi puhul, sama äh, peaks tegema riski ohjamisega. tegemist on aspektiga, mis tegelikult õõnestab usaldust Euroopa Liidu vastu ning väga palju tõkked ongi tekkinud seetõttu just just eriti seoses tsunoosidega. siin küsiti protsentide kohta. Äh, äh, ja siin ma rääkisin sellest, kuivõrd äh, palju oleme meie kaebusi esitanud, kui kaua need on kestnud ning mis põhjustel on selliseid kaebusi esitatud. Brasiilia kohta võib-olla annan sõna siin Σοφή Τόκριλα. Pardon. La question sur le Brésil, c'était une question euh, qui concernait... Brasiilia küsimus puudutas impordikvoote. aga nendega raportis ei tegelda, sest meie oleme siin uurinud eelkõige vastastikuse teemat standardite puhul ja mitte ette koguselisi piiranguid, mida Brasiilia rakendab Brasiilia puhul peamisteks äh, probleemideks, millest komisjon on rääkinud, on läbipaistvuse puudumine ja eriti pikad tähtajad, mis äh, Euroopa eksportijatele on takistuseks, puu- ja juurviljade osas eriti, sest need on riknevad kaubad Eh, c'era anche, c'è stata una... samuti küsiti eh, piir, geograafilise päritolu kohta, eh, kui ei ole läbirääkimistel eraldi seda küsimust käsitletud. me ei uurinud seda eraldi, aga näiteks Kanada puhul need märgistused, mis kokkulepetes on, on need, mille puhul liikmesriigid ise on tahtnud, et need sinna sisse läheksid, sellepärast et nende puhul on see oluline, Itaalia puhul näiteks üheksakümmend kaheksa protsenti kõikidest äh, geograafilistest tähistest. muidugi mõista tuleb ka teatud järeleandmisi sellisel puhul teha teistes sektorites ja kokkuleppeks äh, ongi siis see kokkulepe, mis läbirääkimiste tulemusena saavutatakse ja nüüd annan sõna kokkuvõtteks äh, professor Svinenile, kes tahtis ka veel omalt poolt midagi lisada um,. Let me maybe end with lõpetuseks muidugi tänan kõigi küsimuste eest. härra De Castro märkus on väga tähtis tõepoolest. ehk kuidas institutsiooniliselt äh, sellele läheneda, ma arvan, see regionaliseerimise teema on tähtis, raportis on suur öö, osa pühendatud sellele küsimusele. on re,, regionaliseerumise põhimõte on seal juba olemas, aga sageli seda ei rakendata. ja kui seda ei rakendata rahvusvahelisel tasandil, kas siis peaksime, peaksime looma institutsiooni Euroopa Liidus, et mis võimaldaks meil liikmesriikide tegevust paremini koordineerida ja Euroopa Liiduga tegevust koordineerida. on olnud mitmeid juhtumeid, mida me siin analüüsime. ja ka Anna-Liisa rääkis sellest. Need riigid, kus on tugevad tootjate rühmad, keda mõjutavad teatud eeskirjad, nemad teevad selle algatuse, hakkavad läbirääkimisi pidama selleks, et need standardid sealt äh, kõrvaldatakse. aga nendes riikides, kus tugevaid tootjaorganisatsioone ei ole või huve, seal nad jäävad maha, nii et siin on koordineerimise küsimus laiemalt. võib ühest küljest üritada rahvusvahelisel tasandil üritada läbirääkimisi pidada selleks, et regionaliseerumise põhimõtted korrektselt rakendataks või üritatakse siis äh, teise lahendusena Euroopa Liidus sellega tegeleda. ja, ja samas läbirääkimistel konkreetsete riikidega ja et seda siis laiendataks teistele riikidele. härra Agnew soovis sõna äh,. aga mulle tundub, et minu küsimus ei saanud vastust või? Pani poseł was, Aguilera, też half minute. Yes, I answered it. I think she did. Please, no, no, later, later, later, later. Moment. Pani poseł Aguilera. Later. Üks moment, proua Aguilera. jah, mulle tundub, et ma rääkisin äh, lauaoliividest, sest meil on konflikt millega tuleb tegeleda WTO-s, see räägib ÜPP toetustest. ja Trumpi administratsiooni käikudest, kui te seda juhtumit ei tea, siis ma paluksin teil seda teha, sest sellel võib olla väga suur mõju tulevikus. Euroopa tolliliidu lõpuleviimine. härra Svinnen rääkis koordineerimisest. meil saab olema tolliliit Euroopa Liidus, mis viib kontrolli läbi vastavalt. kas see on see, mida te tahtsite öelda? head kolleegid, uuringu teema oli selge ja, ja täpne ja sellega tegelesidki meie eksperdid. eksperdid vastavad nendele küsimustele, mis neile on esitatud. eksperdid ei tegele kogu problemaatikaga või muude meile oluliste aspektidega. seda nad ei ole analüüsinud, nii et pidage seda palun arves. aga kui teil on selle kohta märkusi, siis muidugi Euh, mis puudutab äh, oliive, siis tegemist on konfliktiga äh, tollimäärade osas või on, puudutab see standardeid? sest äh, toiduks tarvitatavate oliivide puhul on selles konkreetsel juhtumil rahvusvaheline oliiviõli nõukogu, mis korraldab rahvusvahelisi läbirääkimisi ja Euroopa Liit kuulub sellesse nõukokku. E, e, kolleegid, te ei ole sunnitud vastama kõikidele esitatud küsimustele, kui need ei olnud e, teie uurimuse teemaga seotud. kas on veel muid märkusi? siis annan teile sõna, proua jah, äh, mulle esitati üks küsimus, mulle tundus, et vastasin, aga kuus protsenti, mida mainisite. see kuus protsenti oli seotud protseduraalsete küsimustega, kui on tekkinud läbipaistvusega probleeme näiteks erinevate standardite puhul see on üks selline küsimus, äh, mille me tõstatame teiste riikide puhul. OECD-l on äh, uuring, kus hinnati, et läbipaistvuse puudujääk kuludes tootjatele läheb kakskümmend viis kuni seitsekümmend protsenti maksma ähm, olenevalt tootest siis, aga see on ju väga kulukas. Need kuus protsenti on siis need kaebused, mis puudutavad näiteks märgistust. loodetavasti nüüd vastasin teile. ja äh, oliivid. Äh, maksude küsimust me, äh, tollimaksude küsimust me ei aru-, ei vaadelnud, aga standardid vaatasime kõik ükshaaval läbi, aga nagu kolleeg ütles meie järeldus on see, et väga paljud olulised küsimused lahendatakse ära rahvusvahelistes äh, organisatsioonides nagu oliivide puhul ja väga oluline, et äh, ka tehniliselt äh, toetatakse selliseid nõukogusid. suur tänu. suur tänu teie sõnavõttude eest, tänan, et vastasite küsimustele ja märkustele. ma arvan, et seda tüüpi analüüside koostamine on väga tähtis, et me arutaksime, kuidas eeskirjad äh, toimivad rahvusvahelisel tasandil. sellel on täiesti reaalne mõju kaubandussuhetele. see on pikaajaline protsess kõikidel riikidel on muidugi arvamus, et nende riigi, nende eeskirjad on parimad ja samuti nende tooted on parimad. Äh, siin on näha teatud patriotismi. aga rahvusvahelistel turgudel peame püüdlema ühtsete reeglite poole äh, läbi kahepoolsete kokkulepete kõigepealt ja mõnikord kahepoolsed kokkulepped äh, ei ole edenenud tänu mõnede riikide protektsionismile, oleme näinud äh, president Trumpi samme, kuid peame sellele vaatamata edasi liikuma, peame ühtlustama eeskirju selleks, et liikuda lihtsustamise poole, see oleks ideaalne lahendus, kõige lihtsam, kuid tundub, et rahvusvahelisel tasandil see päris nii hetkel ei lähe. nii et selle ametiaja lõpul kulutame palju aega nendele teemadele. head õhtut kõigile, tuletan meelde, et hommikul alustame kell üheksa homme hääletusega, hääletame proua Aguilera raportist, ärge unustage oma hääletuskaarte ning suur tänu kõikidele, esimest tänab ka tõlke. täna lõpetasime pisut varem. nii et viik, mõnikord annavad tõlgid meile rohkem aega, nüüd anname meie aega tõlkidele pisut tagasi loodetavasti on kõik äh, olukorraga rahul ja oleme täna pisut äh, tasakaalu paremini paika saanud. nagu öeldud, homme kohtume uuesti kell üheksa ja veel kord suur tänu kõikidele saamid ja härrad, daamid ja härrad, eksperdid ja suur tänu kõikidele head õhtut!